Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Sind head kolleegid, võtke kohad sisse, ajasurve on tuntav. päevakord on äh, kinnitatud või on kellelgi vastuväiteid. tahaksin teile nüüd lühidalt veel öelda, et välisesindus võtab äh, lühidalt sõna ja seda enne Serbia äh, raporti arutamist, kuna arreteeritud on Prantsusmaal endine Kosovo peaminister Ramush Haradinaj ja ka praegusel juhul tahaksin ma äh, oma kaastunnet väljendada seda siis äh, Iisraeli äh, sõdurite äh, vastase rünnaku tõttu, kes said surma rünnakus siis mõned päevad tagasi. delegatsiooni esindajad olid kohapeal ja tegelikult üsnagi samas kohas, kus välisesindajatega käisime. see rünnak leidis aset põhimõtteliselt samas kohas mõned päevad hiljem nii et äh, mul on silme ees veel see koht, kus see kõik on aset leidnud ja ma usun, et me oleme päri ka siin sellega, et äh, kolleegile avaldame äh, kaastunnet nende sündmuste tõttu. suur tänu, et olete sellega päri, ütleb esimees. nüüd protokollid tavapäraselt kiidame heaks see on tehtud ja nüüd jõuame edasi Lääne-Sahara küsimuste juurde. härra Nicolas Vestkott, kes on Lähis-Ida küsimuste ja Põhja-Aafrika küsimuste eest vastutav, räägib äh, sellest, äh, kuidas Euroopa Liidu ja Maroko suhted on edasi arenenud pärast Euroopa Kohtu lahendit äh, nõukogu versus Frente Polisario. Teil on sõna Thank you very much, Chairman, and it's a pleasure to be back uh.... suur tänu, äh, suur aitäh äh, teile, äh, kolleegid, ja head alanud aastat kõigile nendega, kellega ei ole veel kohtunud. kahekümne kolmandal detsembril, just enne jõulupühi, Euroopa Liidu kohus jõudis lahendini juhtumis, mis puudutas apellatsiooni, mis on Euroopa Liidu äh, Äh, nõukogu ette toodud, see puudutab äh, tribunali otsust vastavalt nõukogu otsusele, mis puudutab Euroopa Liidu ja Maroko äh, põllumajandusleppeid kahekümne esimesel detsembril. ning kohus järeldas, et protsess, toetades seda apellatsiooni, nõukogu vastu ning äh, üldkohtu otsuse ümberpööramine äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kümnendast detsembrist. Äh, otsus on siis järgnev, et nõukogu otsus, mis Euroopa Liidu ja Maroko põllumajanduslepet on heaks kiitnud, jääb jõusse ja seda ei annuleerita isegi mitte osaliselt, nii nagu kohus varem oli otsustanud siin peaks äh, rõhutama, et selle apellatsiooni arutamisel äh, apellatsioon esitati nõukogu poolt väga kiiresti, ühehäälselt, kõik liikmesriigid kiitsid selle heaks. Äh, paljud toetasid ka seda argumentide tõttu, mida oli esitanud nõukogu õigusteenistus. pärast seda, kui kohtulahend ilmus kahekümne esimesel detsembril, täpselt samal päeval, tehti ka ühtne avaldus äh, Maroko äh, välisministri härra äh, Mesua poolt ning proua Mogherini poolt, kus mõlemad osapooled pidades silmas kohtuotsust, tunnustasid seda Äh, said aru, et äh, see oli äh, vastuvõetamatu, see endine annuleerimine ning selle kohtuotsuse laiemaid mõjusid tuleks anal-, analüüsida ning rakendada selle rakendamisfaasis võimalikke takistusi. eriti pidades silmas priviliseeritud partnerlust, mis Euroopa Liidu ja Maroko vahel on. Need avaldused rõhutasid ka seda, kuivõrd strateegiliselt tähtis on Marokoga suhe. see on poliitiliselt ja majanduslikult mõlemale osapoolele väga oluline. Maroko on võtmepartneriks meie lõunanaabruskonnas ja meil on väga süvendatud, laiendatud ning kestev partnerlus olnud paigas mitmeid aastaid ning Euroopa Liit panustab selle tugevdamisse. me ootame kõrgetasemelisi visiite mõlemapooleliselt selleks, et tavapäraste suhetega jätkata ning Euroopa Liit on valmis ka koostöö laiendamiseks valdkondades, kus see on siiamaani olnud pidurdatud. otsuse enda kohta, mis loomulikult on siduv Euroopa Liidule ja liikmesriikidele, siis siin me uurime äh, neid otsuseid, õiguslikult tuleb need läbi analüüsida ning nende kohtulahendite läbivaatamine, analüüs eeldab teatud komisjoni, nõukogu õigustalitluste ja välisteenistuse õigustalituste vahelist koostööd, sekretäriaadid on kaasatud, arutelud jätkuvad. aga me oleme ka Maroko ametivõimudega lähedases koostöös, keda on see otsus puudutanud ning on ka meie priviligeeritud äh, vahe- ja kontaktpunktid selles küsimuses. Äh, selle äh, kaasuse jooksul on juba mõlemaid osapooli kaasatud ning ka kahekümne esimesel detsembril Euroopa Liidu asepeasekretär härra Pliar oli ka Rabatis selleks, et näidata, kuivõrd olulised on need suhted meie jaoks, nii Maroko jaoks kui ka liikmesriikide jaoks, nii et nii palju praegusest olukorrast nagu ütlesin, siis otsus äh, jääb jõusse äh, ja kehtib sellisel moel, nagu see on tehtud. Äh, juhtum on lahendatud ja nii palju siis praeguse, sellest olukorrast. suur tänu. kas on sõnasoovijaid, küsib esimees. kolleeg Stettina saab sõna. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený suur tänu, et mulle sõna andsite, esimees ütleb härra Stettina. härra Vestkott, ei ole mingisugust kahtlust, et Maroko on väga oluliseks partneriks Euroopa Liidu jaoks me oleme seda viimaste kuude jooksul mitmel korral ka kinnitanud, äh, rääkides siin konkreetselt äh, pagulasvoogudest ning äh, pagulasvoogude ohjamise rollist Maroko puhul tahaksin äh, öelda, et Muhamed kuues äh, Maroko kuningas juba eelmisel aastal ütles, et Maroko oli äh, lõunariikidest üks esimesi, kes solidaarsust poliitikat rakendas saharaluste immigrantide vastuvõtmiseks. mis puudutab Maroko välisministeeriumi allikaid, siis ma tean, et eh, siin on plaanis viia eh, illegaalsete sisserännanute integratsiooniprogrammi järgmiste päevade jooksul peaks see juba rakenduma ja see on järg eh, esimesele faasile, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal aset leidis. mõlemad need faasid puudutavad kahtekümmet viit tuhandet immigranti Sahara aluse Aafrika riikidest. ma leian, et need tegevused äh, Maroko poolt äh, on äh, tõesti tunnustust väärt, nad püüavad edasi liikuda. aga me räägime nende inimeste integratsioonist Maroko ühiskonda ja viiekümne tuhande inimese integreerimine on päris keeruline ülesanne. kas, härra Vestkott, on teil teadmisi selle kohta, kuidas Maroko plaanib need viiskümmend tuhat illegaalset immigranti oma ühiskonda integreerida, millist lähenemist kasutatakse Maroko poolt, kuidas nad plaanivad seda integratsiooni saavutada, suur tänu! head kolleegid, ütleme esimees. pean siin ebapopulaarseks eh, muutuma veel siin. meil on eh, piiratud aeg härra Vestkott on siin piiratud ajaks, meil on kümme sõna soovijat ja palun, igaüks saab sõna üheks minutiks. tundub, et kõik on sellega päri, järgmine kõneleja, palun härra Panju, suur tänu. Euroopa Kohtu otsus äh, tegelikult äh, tekitab ebakindlust äh, Marokoga. Euroopa Liidu ja Maroko suhete taastamine on nüüd nagu tänu sellele suurkoja otsusele tagasi õigetel radadel. mis puudutab siis seda lahendit, viitab kohus rahvusvahelisele õigusele ja selle kohaselt saab läbirääkimisi pidada nende tingimuste alusel, mis praegu on arutelul härra Westcott, ähm, minu küsimus teile aga on järgmine, kuidas Euroopa Liit kavatseb toetada ÜRO uut peasekretäri tema ülesannetes, teine küsimus, kuidas edasi liikuda selles suunas, et meie suhted Marokoga ei satuks ohtu, Maroko on üks meie peamisi partnereid immigratsioonivaldkonnas, aga ka terrorivastases võitluses äh, territooriumi äh, turvalisuse tagamises sellel piirkonnal, nii et kuidas me kavatseme äh, kuidas te kavatsete seda partnerlust toetada oma poolt nende meetmetega, arvestades seda, et äh, see lõpuks ometi on nüüd see juriidiline äh, moment äh, möödas ja me saame suhteid jätkata, aitäh. järgmine kõneleja, härra Vaigel. suur tänu, kallid kolleegid. nüüd on Euroopa kohus oma lahendi langetanud ja teie räägite juba sellest, kuidas sellest lahendist äh, mööda minna, selle asemel, et rääkida sellest, kuidas seda rakendada ja kuidas sellest kinni pidada. mis puudutab Marokot, siis selles osas ei ole kõhklusigi selles osas, et ähm, Maroko on meie jaoks väga tähtis partner, eriti olukorras, äh, kus me oleme silmitsi Aafrika mandrilt tulevate paljude pagulastega. aga kas me siiski peaksime andma järgi riigile, kes rikub inimõigusi, kes on võõra territooriumi enda alla haaranud äh, kas me peaksime jätkama suhteid riigiga, keda süüdistatakse vanglas vangistatute piinamises, tegemist on tüüpilise äh, diktatuuriga ja ma arvan, et nõukogu peaks pigem nende küsimustega tegelema, selle asemel, et kiusata meid siin öö, äh, oma äh, vähem tähtsate teemadega selle kohta, kuidas Marokoga suhteid kaitsta. on teisigi riike maailmas öö, kes äh, omavad äh, väga suurt kaalu, nende suures, suhtes oleme palju põhimõttekindlas, kindlamad ja jumal tänatud. järgmine kõneleja, suur tänu, ütleb äh, härra Kooso Bermui ja mul on kolm küsimust härra Vestkotile kõigepealt äh, Lääne-Saharast pärit toodete sildistamine, kas me kavatseme lahendada selle küsimuse samamoodi nagu Palestiinast pärit äh, toodete puhul. millised on järgmised olulised vahendid jälgitavuse tagamiseks ja et sellest reeglist ka kinni peetakse, kas äh, nõukogu kas Euroopa Liit kavatseb äh, avada Polisarioga Lääne-Sahara rahva ametliku esindajaga läbirääkimised, eriti mis puudutab kaubandussuhteid Lääne-Sahara piirkonnaga, aitäh! härra Puhner, palun. suur tänu. mina tahtsin ainult äh, hämmingut äh, väljendada ja paar karmi sõna öelda selle kohta, et äh, komisjon üldse on teinud ettepaneku need suhted üle vaadata ja et praegu ei ole mitte midagi selle lahendi sisust äh, nagu saanud äh, me seame endale kogu aeg Euroopa Liiduna kõrgeid eesmärke, tahame inimõigusi eksportida ja millele me laskume tegelikult, eh, seame kaubandussuhted inimõiguste ette. mis saab Lääne-Sahara rahvaga, inimesed, kes on vangistuses, ma ei hakka neid eh, asju siin kõiki kordama, see on jube, mis seal toimub. me oleme seadnud prioriteediks kaubandus eh, eesmärgid praegu, see on minu jaoks täiesti arusaamatu. härra Kaava, äh, suur tänu, äh, suur tänu, et äh, saan võimaluse ka oma küsimuse ära küsida. ma tahtsin teada, mis teie arvate sellest, mille kohta ma küsisin juba Somaalimaa kohta kirjalikult komisjonilt ja nende tunnustamise kohta parlament kolm aastat tagasi hääletas ka Palestiina tunnustamise osas ja Euroopa otsus praegu tegelikult avab täielikult Pandora laeka väga paljudes teistes küsimustes ja ma tahaksin teada, et kuidas Euroopa äh, Liit äh, tegelikult põhjendab seda, et Somaalimaa ja Palestiina jaoks ja nüüd siis Lääne-Sahara jaoks on neil täiesti erinevad reeglid, aitäh? härra Koprat. suur tänu, härra esimees, ma tahtsin ehitada ühe küsimuse. Euroopa Liidul on väga suuri raskusi oma poliitikaga teinekord ja nüüd Euroopa Liidu ja Maroko vahel on suhted aga paigas ja see toimib ja nüüd tundub, et äh, Euroopa Liit tahab sellest liituda, loobuda. Lääne-Sahara küsimus minu meelest tuleb lahendada ÜRO-s, mitte Euroopa Liidus Maroko on meie jaoks väga usaldusväärne partner väga paljudes valdkondades, ükskõik millist valdkonda me vaatame, kas on majandusvaldkond, kaheksateist miljardit on ekspordimaht Maroko suunas Euroopa Liidus, terrorivastane võitlus, nad on väga usaldusväärne partner rändevoogude haldamisel täpselt samamoodi, äh, asüülipoliitikas, äh, miks Euroopa Liit äh, sellise jama on tekitanud äh, miks me ei lahenda seda olukorda korralikult, äh, miks hakkame tegelema üldse selliste asjade arutamisega nagu Lääne-Sahara küsimus peaks olema ÜRO käes. ja jah, Euroopa rahvas on rahulolematu teatud poliitikate puhul ja, ja paradoks on see, et meie siis hakkame solkima neid asju, mis tegelikult toimivad väga hästi, Marokoga suhted on üks nendest asjadest, mis toimub väga hästi ja me minu meelest koormame ennast lihtsalt üle, aitäh. Herr Kollege, die EU hat einen Ab- kallis kolleeg, Euroopa Liidul on Maroko kuningriigiga sõlmitud kokkulepe ja nüüd on äh, kohus otsuse langetanud, see ei ole mitte mingisugune sekkumine ja solkimine, vaid tegemist õigusriigis ongi niimoodi, et äh, kohtulahendid tuleb võtta Äh, tõsiselt äh, ja palun äh, seega teie sõnad võtta tagasi, me ei sekku siin Maroko asjadesse, see on kokkulepe Marokoga. kas me kohtulahendit näeme negatiivse või positiivsena, see on täiesti teisejärguline. õigusriigis see nii on, teie erakonnas võib-olla need asjad ei ole niimoodi paigas ja te ei toeta seda põhimõtet, aga õigusriik näeb sellist asja ette. härra proua Taati, palun. suur tänu, härra juhataja teil on täiesti õigus, kui te viitate õigusriigi põhimõttele ja loomulikult on väga oluline selle juures ka see, et Euroopa Kohtu lahend äh, on väga selgelt õigusriiki toetav lahend. see viitab äh, sellele, et äh, see lükkab tagasi siis üldkohtus lahendatud otsuse, see toob kahe äh, tuhande kaheteistkümnenda aasta kaubanduslepingu Marokoga taas äh, äh, jõusse ja meie huvides on reageerida ja me peame selle probleemi lahendama ka Polisaariga aga sellegipoolest on väga kahju sellest, et läks aasta kohtus maadlemist selleks, et lahendust leida. esimene äh, lahendus äh, kohtust äh, tegelikult seadis ohti meie, ohtu meie partnerlepingud Marokoga ja tekitas väga suuri pingeid. Maroko ei ole meie tavaline liitlane, vaid usaldusväärne partner, vana partner, oluline partner terrorismivastases võitluses, asendamatu, samuti nagu ka rändevoogude haldamisel ja meie äh, jaoks on oluline ta Aafrika suhetes laiemalt. see on oluline Euroopa jaoks ja kõikide liikmesriikide jaoks. kaks tuhat seitseteist tuleb see usaldus taastada. meie ise seadsime selle ohtu, sest et äh, ja kui me seda ei suuda teha, see läheb meile kalliks maksma. härra Westcott, äh, ärge unustage, et mängus on eurooplaste turvalisus ja ohutus, äh, meil on vaja Marokot ja viimane küsimus veel, kuhu oleme me jõudnud tänaseks täieliku vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimistega, kaks, kaks tuhat seitseteist jõuaksid, jõuaksid need läbirääkimised lõpule, sest aastast kaks tuhat kolmteist nad juba käivad, suur tänu. härra Kaan. suur tänu ja head jätku teile kui ka kolleegidele. ma tahaksin tänada härra Westcotti tema tehtud avalduse eest, mis puudutab ähm, praegust äh, hetkeolukorda. Maroko olulisuses äh, ei ole kahtlust. on väga palju põhjuseid, miks me peaksime toetama ja edasi viima neid suhteid ja Lääne-Sahara küsimus muidugi on üks äh, põhiprobleeme ja sellega seoses mul on üks küsimus äh, ja seda ütles ka peasekretär oma äh, uusaasta sõnumis, et me peaksime kõik teenima rahu eesmärki ja, ja mida me siis saaksime teha selleks, et Marokot aidata Lääne-Sahara küsimuse lahendamiseks? suur tänu, härra Milan Mon. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel et äh, põllumajanduskokkulepe Maroko ja Euroopa Liidu vahel on nüüd jõus ja et äh, Euroopa äh, Liidu üldkohtu lahend lükati ümber ja hea meel on, et nõukogu on ühtse rindena tegutsenud. Marokoga suhted on väga olulised, neid tuleb toetada igal hetkel, tegemist on meie priviligeeritud partneriga, esimene riik, kes on saanud eelispartneri staatuse ja Lääne-Sahara küsimus laheneb Maroko ja Polissaaria vahelistes kahepoolsetes äh, läbirääkimistes seda ÜRO egiidi all ei ole mitte mingisugust põhjust, miks meie peaksime hakkama siia sekkuma ja tegelikult eh, ei peaks kogu see lugu mõjutama ka meie suhteid Marokoga, kes on meie sõbralik naaberriik. meil on väga eh, laialdased ja kaugeleulatuvad eh, suhted, majandus, sotsiaal, kultuurisuhted ja võitlus terrorismiga on muidugi siin ka oluline aspekt. ja veel üks asi, millega, millele ma viitaksin, Araabia kevade tulemused tegelikult lõppkokkuvõttes olid suurt pettumust valmistavad ja paljud riigid jah, olid sellest puudutatud, kuid Maroko on sellest välja tulnud stabiilsuse sambana. siin me oleme näinud positiivsete reformide ja rahumeelsete muudatuste perioodi. Euroopa Liit peaks sellele stabiilsusele ja selle säilitamisele oma toetuse andma. ja nagu härra Vestkot te teate, kahe poole vahel on olnud äh, nii tõuse kui ka mõõnu. kuid äh, ma tahaksin, et välisteenistuse äh, esindaja meile kinnitaks seda, et neid suhteid toestatakse ka tulevikus ja et me saaksime usalduse taastada ja võib-olla isegi minna kaugemale, kui oli olukord enne seda kogu äh, skandaali. järgmine kõneleja, suur tänu, ütleb proua Jimenez Barbat. ma olen nõus, et suhted Marokoga on väga tähtsad eriti Hispaania jaoks, äh, tegemist on meie äh, otsese naabriga, lõunanaabriga, ja praegu on Maroko tegelikult selles piirkonnas tasakaalu ja stabiilsuse saareks ja seda stabiilsust tuleks hoida. kuid see ei tähenda ju seda, et me peaksime unustama, et tegemist on riigiga, kes on äh, rün-, öö, oma kontrolli alla võtnud piirkonna, mis neile ei kuulu ja kolleegid ütlesid, et jah, meie suhted on väga edukad olnud Marokoga, võib-olla küll, Maroko jaoks on need olnud edukad, aga mitte Lääne-Sahara rahva jaoks ja ärgem unustagem kogu selles kontekstis, et Maroko kasutab ressursse, mis neile ei kuulu. ja tegelikult lõppkokkuvõttes me sellest ju räägimegi. kas me siis toetame lõppkokkuvõttes seda mõtet, et äh, Marokoga suhted, jah, neid tuleb toetada, aga äh, Lääne-Sahara rahva vara peaks jääma nende kasutada. Need varad ei kuulu äh, Maroko kuningriigile, vaid nende naabritele. kui me niimoodi suudaksime tasakaalu leida, siis oleks sellest palju abi. suur tänu, härra esimees mind tegelikult äh, natukene üllatab äh, mõningate tänaste märkuste ähm, sisu, ütleb härra Marcellesi. tegelikult on asi ju väga selge. inimesed justkui on ära unustanud, et Lääne-Sahara ei kuulu Marokole ja teiseks, e, mitte ükski leping, kalandus- või kaubandusleping, ei ole võimalik äh, Maroko ja Euroopa Liidu vahel, mis võtab endasse ka Lääne-Sahara territooriumi. Lääne-Sahara territooriumi osas ei otsustata mitte midagi enne seda, kui äh, Lääne-Sahara on sellega nõus ja tegelikult äh, komisjoni esindajal ongi küsimus, kuidas te äh, defineerite siis Lääne-Saharat, kus, mida te kavatsete teha välisteenistusena selle ajaloolise väärdefinitsiooni osas? ja kohus äh, ka viitab sellele, et see küsimus tuleb lahendada. millal võtate ühendust ja kuidas äh, Polisario rindega? komisjon on küll ühenduses Maroko ametivõimudega, aga ka teise poolega samuti. ja kolmandaks, kas komisjon on äh, plaanimas Euroopa Liitu lubatud eksportijate nimekiri Lääne-Sahara territooriumilt ja veel üks küsimus Hispaania või Saksa ettevõtted, kes Lääne-Sahara territooriumil tegutsevad, mis nendest saab? mida teha äh, selleks, et peatada nende tegevus seal, see on ebaseaduslik. ja veel üks asi, millest, äh, mille osas ma tei-, mille, mis minu arust on oluline, ärgem unustagem, et üks alus on endiselt äh, kadunud. suur tänu, ütleb härra Westcott suur tänu, suur tänu nende paljude küsimuste eest, on mõned aspektid, millele ma tahaksin vastata. kõigepealt meie partnerlus Marokoga, nagu ma ütlesin, on väga oluline, isegi ülioluline ja praegu väga headel alustel ja teiseks, me oleme õigusriigi alusel tegutsev ühendus, nii nagu ütles härra Brock ja Euroopa Kohtu lahenditest tuleb kinni pidada ja tuleb need siis rakendada. ja kolmandaks Lääne-Sahara. ükshaaval siis võtaksin nad ette kõigepealt äh, me tunnistame seda, kui oluline on äh, meie partnerlus Marokoga, eriti nendes valdkondades, nagu seda on äh, migratsioon, terrorivastane võitlus, nagu kaubandus. Need on kõik valdkonnad, mille puhul ma ütlesin, meil on väga laialdased, sügavad, pikaajalised suhted ja meie eesmärk on seda partnerlust veelgi süvendada nii et äh, arutelud Marokoga käivad selles osas, et kas on võimalik äh, jätkata arutelusid näiteks ähm, kõikehõlmava kaubanduslepingu osas, kas äh, on võimalus mobiilsuspartnerlust võib-olla kuidagi laiendada ja rikastada, kas me suudame kuidagi toetada erinevate põlisrahvaste integreerimist, aga kõik need küsimused on sellised, millest me siis ajapikku edasi räägime tagamaks äh, selle, et meie suhted jääksid soojaks, sõbralikuks ja tõhusaks Marokoga. järgmisena, nagu ma varem ütlesin, igasugused Euroopa Kohtu lahendid on siduva iseloomuga, siduvad Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele tegemist on üsna pika ja keerulise lahendiga, kui olete selle läbi lugenud, äh, siis ilmselt märkasite, et see on üsna detailne, seal on äh, äh, väga palju argumente ja me peame vaatama, mis need välja toodud argumendid tähendavad ja milline nende mõju on. otsene mõju seisneb selles, et äh, need otsused, mis esialgu kohus lükkas ümber nõukogu otsusest, on nüüd taastatud, taas jalule seatud ja need nüüd kehtivad. ja mis tähendab seda, et me peame vaatama, millise, et milline on olnud kohtulahendi tagaseisuv argumentatsioon kohtu poolt. see töö praegu käib kas äh, sellel selgitusel on mingisugused mõjud meie poliitikale, peame vaatama, kas see mõjutab meie otsuseid ja kui, kui see nii on, siis anname teid, äh, anname teile muidugi sellest teada. aga tegemist on ka teemaga, mis ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka liikmesriike ja meie partnerit Marokot, kellega me ju selle lepingu esialgu allkirjastasime me peame ka nendes, nendega kokku leppima selles osas, millised need mõjud on ja kuidas nendele mõjudele tuleks reageerida. ja nüüd kolmas punkt, äh, Lääne-Sahara. tegemist on territooriumiga, mille osas käib äh, rahvusvahelisele tasandile viidud vaidlus. me oleme olnud äh, kaua karmilt seisukohal, et selle peaks lahendama, selle vaidluse ÜRO ja tegelikult äh, kogu see lahend ja sellega kaasnev toobki välja selle, kui oluline on lõpuks ka selle lahenduse leidmine. Euroopa Liit toetab ÜRO poolseid uusi jõupingutusi konflikt lahendada ja toetame ka uut ÜRO peasekretäri, et leitaks õiglane ja mõlema poolt tunnustatud lahendus, mis tagaks isevalitsemise õiguse Lääne-Sahara rahvale vastavalt äh, korraldustele, mis vastavad ÜRO harta sätetele ja loomulikult eh, kui meil tekiks võimalus ÜRO peasekretäriga eh, nendest asjadest rääkida, siis me sellest ka prioriteetsena räägime, me tahaksime teada, kuidas tema tahaks lahendada selle küsimuse ja mõtleme siis koos temaga sellele, millise lahenduse võiks leida. aitäh! tõesti, me peame siin tegema vahet kahel osal, meil on kokkulepe, mille on ratifitseerinud ka Euroopa Parlament jah, kohus ei olnud selle kõikide osadega küll nõus ja nüüd ootame me ettepanekut, äh, kuidas siis komisjon, välisteenistus äh, marokolastega siit omad järeldused teeb läbirääkimistes, sest meie ratifitseeritud äh, leping saaks siis ka lõpuks jõustuda arvestades siis ka sellega, mida kohus ütles. teiseks Lääne-Sahara ja tõesti äh, siin tuleb toestada, toetada seda, mida on ka siiamaani toetatud, et ÜRO käima lükatud protsess kiiresti ka toimima saaks, aga tõesti, sellel kahel küsimusel tuleb vahet teha. aitäh, härra Vestkos, täna siia tulemast! Mit Serbien. Ach, Angelika ist da.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 meine Damen und Herren, ich rufe daamid ja härrad, läheme nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde, selleks on raport Serbia kohta. aga enne paluksin, et Angeelika Aihorst, välisteenistuse direktor Lääne-Euroopa, Lääne-Balkani riikide ja ka Türgi kohta annaks äh, oma deklaratsiooni siis äh, Ramos Haradi äh, arreteerimise kohta. mul on väga hea meel teid siin näha ja teil on ka sõna. aitäh, härra esimees, suur tänu. head uut aastat kõigile. suur tänu parlamendi liikmetele, kes andsid mulle võimaluse täna siin sõna võtta. hästi lühidalt mõlema raporti kohta David McAllister ja Ulrike Lunacek äh, mõlemad pingutasid väga palju selleks, et meil aidata äh, Serbiat ja Kosovot äh, Euroopa teele ja selle raporti ettevalmistamisel me nägime, et tõesti pingutatakse palju mõlema poole pealt. ja me näeme, et suuri edusamme on tehtud ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mõlema riigi Euroopa kursile pööramiseks. Serbiaga avati peatükke, üks pandi ka juba ajutiselt kinni ning äh, Kosovos stabiliseerimise assotsieerimisleping jõustus äh, ning esimene nõukogu kohtumine toimus Kosovoga juba novembrikuus ja samamoodi kirjutati alla kokkuleppele, millega Kosovo saab juurdepääsu Euroopa Liidu programmidele. see on näide selle kohta, kuidas me teeme koostööd, aga kuna ma olen täna siin selleks, et rääkida sellest, kaugele me oleme jõudnud dialoogiga ja mis on viimasel ajal äh, toimunud, nagu see, et Ramos Haradile, kunagine peaminister, vahistati. dialoogi puhul mõlema riigiga oktoo-, augustikuust eelmisel aastal oleme me teinud suuri samme edasi, meil õnnestus äh, Dovetšo Bridži äh, osas kokkuleppele äh, Äh, samamoodi vaba liikumise osas, äh, ka telekommunikatsiooni puhul Kosovo sai ITU-lt äh, rahvusvahelise eelvalimiskoodi ja samamoodi Serbia Telekom sai ka litsentsi toimimaks Kosovos. mõlemad pooled leppisid kokku kõikides sammudes, mis oli vaja teha, tegemaks edusamme, koostööd, infot vahetada, menetlusi koordineerida ja Kosovo serblas inimesi kaasati ka kohtusüsteemi, mis oli suureks sammuks edasi. see oli suureks eesmärgiks, mille meie olime ka pannud paika lihtsustatud dialoogi pidamise puhul. kunagise peaministri Ramos Haradina arreteerimine neljandal jaanuaril Prantsusmaal ilmselgelt äh, tõi endaga kaasa väga tugevaid tundeid nii Kosovos äh, kui ka välismaal ja see tegelikult näitab, miks meil on vaja mõlema poole peal normaliseerimistööd jätkata ja miks see on absoluutseks prioriteediks. miks on väga tähtis äh, stabiliseerida seda tööd, mida tehakse mõlema poole peal, nii äh, dialoogi kui ka kohtusüsteemi tugevdamise raamel. me seda arreteerimist jälgime täpselt, Prantsuse ametivõimud tegelevad sellega ja me oleme kõik pooled, kõiki pooli kutsunud üles jääma rahulikuks ja töötama koostööõhkkonnas, sellises õhkkonnas, kus saaks olukorda uuesti normaliseerida ja jätkata tööd. sest äh, Äh, kontraproduktiivne õhkkond meilt praegusel hetkel edasi ei aita, nii et me kõik peaksime tegema koostööd äh, selleks, et praegusest olukorrast välja tulla. tahaksin tänada ka parlamendisaadikuid, kes on siin kohal ja kes on aidanud äh, dialoogi puudutavat teatist parandada äh, Äh, seda tööd tuleb teha mõlema poole pealt ja väga tähtis on hoolitseda selle eest, et mõlemad pooled järjekindlalt selgitavad, mida tehakse, miks seda tehakse ja miks on see kasulik. ja just sellepärast on äh, ka see dialoog nii tähtis. aitäh! aitäh, proua Aihorst! ja nüüd tuleme raporti juurde, härra McAllister. Thank you, chairman aitäh, esimees, daamid ja härrad, kallid kolleegid, on suur au kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande esimest versiooni Serbia kohta teile siin esitada. siin on seitse lehekülge, kakskümmend neli peatükki ja ma üritasin selle hoida võimalikult lühida ja täpsena esimeses peatükis on meil tegemist üleüldise hinnanguga Serbia teel Euroopasse, rääkides kuuest peatükist, mida on praegusel hetkel avatud äh, ja mis puudutavad just äh, äh, ka majandust ja välispoliitikat, arvestades just põgenike kriisi siis on siin Kopenhaageni kriteeriumid, õigusriigi põhimõtted, demokraatia, inimõigused ja vähemuste austamine ja kaitse. ning lisasin veel ka piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete peatüki, samamoodi nagu ka energeetika peatüki tahaksin välja tuua neli punkti, mis on väga tähtsad, kui vaatame Serbia teed Euroopa Liitu. kõigepealt õigusriigi põhimõtet. tahaksin kasutada võimalust ja meenutada, et õigusriigi põhimõtteid puudutavates peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tehtavad edusammad on väga tähtsad üleüldises läbirääkimiste protsessis. kohtuvõimu sõltumatus tuleb ka praktiliselt tagata äh, ja kohtuvõimu tõhusust praegusel hetkel õõnestab see, et töökoormus on ebaühtlaselt jagatud, äh, kohtuasjad kuhjuvad, äh, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus on ikka veel vägagi levinud ja on tõkkeks äh, Serbia demokraatliku sotsiaalse ja majandusliku arengu jaoks teiseks demokraatia, mul on väga hea meel, et äh, Serbia parlamenti on rohkem kaasatud äh, läbirääkimiste protsessi, kuid opositsiooni õigusi tuleks ka edaspidi tugevdada. kiirmenetlusi kasutatakse väga palju seaduste vastuvõtmisel ja see on suureks murepunktiks siis tahaksin Serbia ametivõime julgustada jätkamaks kodanikuühiskonna õiguste ja sõltumata regulatiivsete asutuste töö parandamiseks. kolmandaks, inimõigusid. Serbia peab inimõigusi kaitsma, ta on nendele seadustele alla kirjutanud ja peab hakkama neid nüüd rakendama. komisjon ja nõukogu peavad äh, vaatama Äh, millised probleemid on siin arvamuse vabadusega ja need ka tõstatama. ähvardused ajakirjanike vastu on ikka veel suureks probleemiks, rünnakud ajakirjanike ja meedia äh, ettevõtete vastu vajavad uurimist edasi piirkondlik koostöö ja heanaaberlikud suhted. valitsus on teinud väga tähtsaid sümboolseid ja ka sisulisi samme parandamaks äh, koostööd piirkonnas ja üksteise mõistmist samuti. me teame, et Euroopa Liiduga liitumine sõltub väga palju suhete normaliseerimisest Kosovoga. mõlemad pooled peavad nüüd jätkama kõikide juba vastu võetud kokkulepete rakendamisega, seda heas usus ja võimalikult kiiresti ja lõplik märkus, kallid kolleegid, kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli Serbia jaoks igas mõttes tähtis aasta. aprillis toimusid parlamendivalimised, uus valitsus kinnitas oma pühendumust strateegilisele eesmärgile liituda Euroopa Liiduga ähm, avati uusi peatükke ja riik jätkas teed Euroopa Liidu poole. Euroopa Parlamendi ülesanne minu arvates on toetada neid positiivseid jõudusid Serbias ja tänan sekretäriaati Ahveti komisjonis ja ka Rahvapartei sekretäriaati toetuse eest. ootan juba viljakat koostööd teie kõigiga, eriti variraportööridega, selleks et me jõuaksime tulemusele ning ootan ka teie küsimusi ja kommentaare, olen need valmis ära kuulama, aitäh, härra esimees! aitäh, David. kaheksateistkümnes jaanuar on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg keskpäeval, siis kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal veebruaril toimub meil ka teine arutelu ja hääletus selle raporti üle. tahan teile meenutada, et tegemist on raportiga ühe tuumikriigi üle, kui ma räägin seal seda erinevat, erinevate režiimide võitlusest äh, Balkani riikides ja tõesti Serbia mängib siin väga tähtsat rolli ja mis puudutab peatükki kakskümmend kolm ja kakskümmend neli demokraatia, Äh, õigusriigi põhimõtted, vabadus ja nii edasi on tõesti väga tähtsad ja ka nendes riikides tuleb neid väärtusi välja tuua, sest äh, seal on teatud autoritaarseid äh, püüdlusi, mida üritatakse riiki sisse importida ja me peaksime neile selgeks tegema, et see jätkusuutliku arengu jaoks ja ka sotsiaalse ja majandusliku arengu jaoks Serbias ei ole väga hea nüüd äh, arutelu, väga paljud huvitavad inimesed on ennast kirja pannud ja kõigepealt äh, Balkani ülemvalitseja härra Kukan, palun. aitäh, aitäh raportöörile väga tasakaalus raporti koostamise eest, kus on keskendutud põhilistele edusammudele ja veel et ka sellele tööle, mida on vaja ära teha. tahaksin teile kõikidele meenutada, et äh, kõigile teile, kes te jälgite Lääne-Balkanil toimuvat, ma arvan, et sellel aastal on meil võimalik edasi liikuda päris mitmes riigis sealses piirkonnas ja me peaksime kasutama võimalust panustamaks äh, Äh, Euroopa Liidu laienemist sinna piirkonda, see toetas ka Euroopa Liidu. mis puudutab Serbiat, siis Serbia on teinud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suuri edusamme, on avatud peatükke ja üle võetud Euroopa Liidu õigustikku. ma loodan, et selle tööga jätkatakse ka järgmise kaheteistkümne kuu jooksul. me peaksime Serbiat toetama, eriti kui me mõtleme just reformide läbiviimise peale. ma loodan, et seda protsessi hinnatakse vastavalt edusammudele ja et sellest protsessist ei saaks mingi poliitiliste ja valimisvõitluslike lahingute ohvrite. Serbia on teinud väga palju edusamme majanduslikus mõttes, ka pagulaskriisiga saadi pragmaatiliselt hakkama ja Serbia on olnud väga heaks naabriks äh, ka konstruktiivselt kahepoolsete probleemide lahendamisel ja selles mõttes Serbia äh, jätkab oma head koostööd naaberriikidega ja samamoodi üritab normaliseerida ka suhteid Kosovoga ning edusamme on siin tõesti tehtud kuid ikka on veel väga palju ära teha, eriti just õigusriigi põhimõtete valdkonnas võitluses korruptsiooni vastu ja ka kohtuvõimu sõltumatuse tagamisel. tegemist on ühe kõige suurema probleemiga ka läbirääkimiste protsessi jaoks. me soovime näha edusamme kohtuvõimu reformimisel. tahan teile meenutada, et Euroopa Parlament on juba pikka aega üles kutsunud äh, ametikoha ärakasutamise juhtumite menetlemist kriminaalkoodeksis muutma ja mis puudutab Euroopa Liidu ühist ja välisjulge, välispoliitikat, siis äh, siin on väga palju parandamisruumi. Äh, ning meenutaksin teile ka kokkulepet, mille võtsid vastu ametivõimud Serbias selleks, et alustada tõsiseltvõetavat menetlust meediavabaduse ja arvamusevabaduse parandamiseks, mis on ikka veel suureks murekohaks. tahan teha muudatusettepanekuid, mis puudutavad just neid kommentaare ja samamoodi tänan ka raportööri suurepäraselt tehtud töö eest. härra ja järgmisena aitäh kõigepealt härra Kukan ja nüüd variraportöörid ja proua Fajon kõigepealt. aitäh! aitäh raportöörile David McAllisterile väga tasakaalus äh, raporti eest äh, Serbia kohta. tahaksin välja tuua ainult mõned sündmused ja arengud, mis on murettekitavad. mul on väga hea meel, et lisapeatükke läbirääkimistel avati aga mul on väga kahju, et äh, seda sammu varjutas äh, Horvaatia, kes blokeeris kahekümne kuuenda peatüki äh, avamist ja ma tõesti loodan, et Horvaatia ja Serbia siin saavad need pinged ja, ja ka konflikti lahendatud. nüüd need süüdistused, mis läksid siis ombudsmani suunas peaministrilt, ombudsmani nimelt nimetati riigivaenlaseks, see õõnestab demokraatiat. ombudsman peaks olema väga austatud äh, poliitilise süsteemi liige ja sellepärast äh, tahaksin ka tuua äh, artikli neliteist Serbia Ehm, põhiseadusest välja, kus seda ka öeldakse, samamoodi õigusriigi põhimõtete valdkonnas on väga palju veel vaja ära teha, see, mis valimiste ööl Belgradis, äh, Savamala piirkonnas äh, on vastuvõetamatu ja ka see, et sellega, seda ei ole ikka veel lahendatud. Äh, kodanikuühiskond ja ka rahvusvahelised esindajad on pööranud sellele tähelepanu, aga ikka veel ei ole seda küsimust lahendatud ja see on lakmustestiks Serbia kodanikuühiskonnale. siin ka meediavabadust ja arvamusevabadust mainiti, me teame, et kogu sealses piirkonnas on selles valdkonnas olukord halvenenud ja mis puudutab nüüd kodanikuühiskonda ja, ja mittetulundusühinguid, siis just nendelt saan kogu aeg kirju, et olukord on halb ja et see halvab ka tulevasi arenguid ajakirjanikud ei saa vabalt töötada, nende töö on halvatud. tahaksin kommenteerida ka Serbia jõupingutusi piirkondliku koostöö konstruktiivseks korraldamiseks. Serbia peaks äh, äh just just äh, noorte koostööd toetama ja see Raiko projekt oleks üheks suurepäraseks näiteks selle kohta ja ma loodan, et äh, äh, ka sellel aastal tehakse siin väga kiiresti otsused ka selle valdkonna kohta ja mina kavatsen Euroopa Parlamendis ka seda tööd aidata nii palju kui võimalik. aitäh ja järgmisena härra Tännok, palun aitäh, härra esimees, ka mina sooviksin sõna sekka öelda Äh, palju õnne mu sõbrale David äh, McAllisterile, see raport on tasakaalus, laiapõhjaline ja see on väga heaks kokkuvõtteks selle kohta, kaugele Euroopa Liiduga liitumise protsessis Serbia on jõudnud minu fraktsioon toetab Serbia liitumist Euroopa Liiduga ja ka Lääne-Balkanile äh, laienemist äh, ja Serbia on tõesti siin juba väga palju ära teinud just majandusreformide valdkonnas ja ka suhetes Montenegroga, mille kohta ka mina kohe varsti raporti koostan. normaliseerimise suunas on ka tehtud samme nii Albaania kui ka Kosovoga. muidugi mulle valmistab ka endise äh, kõrge ametniku vahistamine. ma loodan, et see aga äh, ei halvenda üleüldiselt olukorda. tõesti, siin on väga palju asju, mis vajavad veel parandamist äh,, eriti just meediavabadus ja vähemuste õigused valmistavad meile muret, äh, samamoodi ka seksuaalvähemuste õigustega ei ole kõik korras. ja Serbial on viimasel ajal olnud tõesti suured probleemid lahendada just pagulaskriisi tõttu äh,, tuleb siiski tunnistada, et väga vähesed Serbiat Äh, läbinud pagulased esitasid asüülitaotluse Serbiasse, aga sellegipoolest väga palju ressursse tuli suunata pagulaskriisi lahendamisele. Serbia, nagu ka kõik teised kandidaatriigid, peavad jätkama reformide läbiviimist, eriti just äh, riigihalduses ja korruptsioonivastases võitluses ja minu fraktsiooni jaoks on eriti tähtis ka see, et Serbia siiamaani ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas ei ole äh, kaasa teinud ja ei ole ühinenud sanktsioonidega Venemaale. see valmistab meile muret ja see minu arvates äh, on tegelikult kogu Lääne-Balkani destabiliseerivaks faktoriks äh, selles valdkonnas. aitäh! aitäh, härra Vaigel, palun! aitäh! ma ühinen kõigi nende kolleegidega, kes äh, kiitsid meie raportööri David McAllisteri lähenemist äh, selle raporti koostamisel meie raportöör on väga julgustava ja ka inspireeriva suuna andnud meie aruteludele selle raportiga ja ma arvan, et Serbial on seda ka vaja. see on väga tähtis ka suhete jaoks Serbia ja Euroopa Liidu vahel me peame sellest positiivsest ajahetkest võtma kõik. see informatsioon, mis siin raportis kirjas on, nagu näiteks see, et rahvusvahelise korruptsioonivastase strateegia rakendamisega ei ole väga kaugele jõutud, et on probleeme juurdlustega just äh, kriminaalkuritegude puhul ja samamoodi ka need kriminaalkuriteod, äh, kuhu on kaasatud äh, kõrge taseme ametnikud äh, ning äh, samamoodi tuleb siiski või voodina autonoomiat ka uuesti välja tuua, meediavabadus, kodanikuühiskond ja ombudsman, need on küsimused, mis ikka ja jälle tõstatuvad. tahaksin paari sõnaga rääkida ka Serbia kaasvastutusest äh, teiste riikide suhtes sealses piirkonnas. viimasel ajal on tekkinud äh, selline õhk, valdkond, äh, mis on sarnane kriitiliste perioodidega meie ajaloos, nagu näiteks need täiesti mittevajalikud nägelemised Horvaatia ja Serbia vahel, see blokaad, mis tekkis ja Horvaatia poliitikud ütlesid, et nad ei kavatse mitte kunagi korrata neid vigu, mida tegid Sloveenia poliitikud, kui Horvaatia soovis liituda Euroopa Liiduga, aga mida nad nüüd teevad, see, mis nad teevad, on kordi hullem kui see, mida tegid Sloveenia poliitikud kodanikud. nüüd Bosnia-Hertsegoviina. tõesti, Serbia suhted Bosnia-Hertsegoviinaga ei ole küll vastuvõetavad. Serbia president osaleb Panja Lukas tseremoonias, peaminister sinna kohale ei läinud ja seda ka täiesti äh, mõistetavatel põhjustel. Serbial on olnud ka Makedooniaga konflikte ja peaminister Tadžič äh, rääkis ju ka sellest, et Makedooniat ei saa tunnistada selle ajaloolise nimega ning kõik need sõnavõtud on ka väga palju kahastamist leidnud sealses piirkonnas. ja nüüd see viimane intsident, äh, endise peaministri vahistamine me peame tõesti mõtlema nende küsimuste peale, mingil hetkel on vaja need protsessid lõpetada. ning äh, Kosovo staatus äh, UNESCO-s, ma arvan, et palju parem oleks siin, kui Serbia ja Kosovo jõuks, jõuaksid kokkuleppele nende suurepäraste mälestiste kaitsmisel, need on tõesti tähtsad ka Serbia ajaloo jaoks ja nad peaksid olema kõikidele kogu maailmast äh, ligipääsetavad, selle asemel, et nende mälestistega siin poliitilisi mänge mängida. ja see raport äh, on hea, ma toetan seda, ning ma so-, tahaksin samamoodi ka tunnustada neid jõupingutusi, mida Serbia on teinud teile Euroopa Liitu. hästi, kuna aeg on tõesti otsas, vähendame äh, kõneaega üheteistküm-, pooleteistkümnele minutile, härra Peeterle saab sõna. Ah, it's good. <laughs> I heard Peterle ma kuulsin Peeterle, ütleb härra Peeterle Okay. Thank you. Sorry. Okay, I'm, sorry. I'm, I... proua Lunatšek. tean, et saan sõna hiljem Kosovo raportöörina, aga ma siin asendan äh, roheliste variraportööri härra Šoltešit ja sellepärast ma palusin sõna ka praegu. ja vabandust, Alois Peterle, aga lihtsalt see on meie fraktsioonide järjekord kõigepealt suur tänu David McAllisterile selle suurepärase raporti eest, mis tõesti seitsme leheküljega katab ära kõik, vahel tundub, et seitsmest leheküljest ei piisa, aga mulle tundub, et kõik tähtsad küsimused on selles raportis kaetud. kõik olulised küsimused, millega Euroopa Liit peab Serbia puhul tegelema, just need edusammud, mis on viimastel aastatel tehtud, on head ja olen nõus kõikide, kõigi selle nelja punktiga, mis David McAllister välja tõi. tahaksin veel mõned positiivsed näited tuua, mida minu arvates siiamaani pole veel mainitud ja mul on ka mõned kriitilised märkused. ma olen pärit Austriast ja ja mitte ainult austerlase, vaid ka eurooplasena hindan ma seda, kui suurepärast koostööd tegi Serbia pagulaskriisi ajal. Need pagulased, kes siis läbi riigis Ungari, Austria ja Saksamaa suunas liikusid, tõesti Serbia pakkus seal äh, majutust, toitu äh,, tekke, ma oleks soovinud, et kõik riigid oleks seda samamoodi teinud Serbia osaleb ka paljudes rahvusvahelistes rahutagamisoperatsioonides ning samamoodi tõesti on nüüd natukene suhted paranenud ka ombudsmaniga. mis puudutab rahvusvahelisi suhteid, siis oleks ülitähtis, et Serbiaga oma välis- ja julgeolekupoliitikat äh, äh Euroopa Liidu omaga kooskõlastaks, kaasa arvatud siis poliitikat Venemaa suunas, seda David McAllister ka mainis vahel on sellised väga kahetimõistetavad sõnumid tulemas Serbiast, et me ei saa täpselt aru, kas liigutakse rohkem Euroopa Liidu poole või Venemaa poole. dialoogist Kosovoga räägin rohkem hiljem, aga ma arvan, et nii Serbia kui ka Kosovo poole pealt tuleb teha rohkem ära selleks, et kõiki neid äh, dialoogi käigus vastu võetud lepinguid äh, jõustada. siin mainiti juba ajakirjanikke ja korruptsioonijuhtumeid äh,, mina tooksin ka mõned välja, nagu näiteks Savamaala piirkonnas toimunu tõesti vajab uurimist ja ma tõesti loodan, et leitakse lahendus, millega on nõus siis ka sealsed inimesed. siis see, mida proua Aihort al-, Aihorst alguses ütles äh, Ramos Hardinai vahistamise kohta ma arvan, et oleks väga tähtis, et Serbia ei jääks vahistamismääruse juurde, mis väljastati kahe tuhandendate aastate keskel äh,. härra Hardinai oli ka rahvusvahelise kriminaalkohtu ees ja praegusel hetkel kasutatakse äh, teatud jurisdiktsiooni meetmeid ainult teatud äh, endiste Jugoslaavia riikide vastu ja minu arvates ei ole see õige. ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör ütles, et tegemist on poliitilise juhtumiga ja ma tõesti loodan, et selle küsimuse saab lahendada, sest äh, sellega ei ole võimalik kaasa aidata äh, poliitilistele sammudele, see tõkestab dialoogi ja konstruktiivset lähenemist piirkondlikus koostöös, see halvestab suhteid ja see tegelikult on ju tegelikult ka küsimus, mis on välja toodud peatükis kakskümmend kolm. aitäh! ja nüüd äh, härra Peeterle. aitäh, ma arvan, et on väga tähtis, et neid läbirääkimiste protsesse jätkatakse Serbia on teinud edusamme ja ma leian, et see raport äh, kajastab äh, väga hästi Serbia olukorda. viisteist korda öeldakse raportis, et me muretseme, kaks korda me äh, hoiatame, paar korda mainitakse voevoodinat, aga me ei kahetse midagi. aga muidu on see raport hea mul on väga hea meel nende sammude üle, mida Serbia on teinud ähm, tagamaks paremat koostööd naaberriikidega. ma arvan, et äh, Serbia teab väga hästi, kus on probleemid ja kus on prioriteedid. aitäh ja järgmisena proua Pitsula. härra Pitsula, palun. Prije svega čestitke kolegi Mekalisteru jer je napravio doista cjelovit kõigepealt äh, kolleeg äh, McAllisterile palju õnne, tõesti tegemist on väga laiapõhjalise raportiga ja ta väga hästi toob välja eelmisel aastal tehtud edusammud, kohtuvõimu probleemid, äh, edusammud integratsiooni puhul ja peatükkide avamine. see on tõesti kõik hea, aga samal ajal tuuakse välja ka need sündmused, mida mainiti juba eelmises raportis, mis näitab tegelikult, et Serbia tee Euroopa Liit on veel päris pikk. meediavabaduse probleemid, meediaettevõtete läbipaistmatud omandisuhted, korruptsioon, probleemid õigusriigi põhimõtetega, need tuleb parandada nüüd viimased sammud vähemuste õiguste kaitsmisel on positiivsed, aga koostööd tuleb suurendada, eelkõige just kohtutega. Serbiat äh, toetatakse teel Euroopa Liitu ja Serbia toetab ka Bosnia-Hertsegoviinat, see kõik on piirkondliku koostöö jaoks hea, aga tegelikult saab ära teha rohkem. me saaksime sealses piirkonnas palju rohkem ära teha ja me saaksime ka seal võib-olla juhtrolli võtta. ja nüüd Ramos Haradinai vahistamine, minu arvates sellest sammust nüüd küll kasu polnud Serbia on siiamaani väga konstruktiivselt panustanud äh, äh, piirkondlikku arengusse, aitab äh, ka kahepoolselt probleeme lahendada, nagu näiteks äh, Horvaatiast kadunud inimeste saatuse väljaselgitamisel kui me saaksime võib-olla rohkem ära teha just omandisuhete läbipaistvamaks äh, äh muutmisel, siis see tegelikult äh, oleks ka heaks sammuks Serbia jaoks. üldiselt tuleb aga edusamme läbirääkimiste protsessis positiivselt vaadata ja on täiesti selge, et siin on võimalik pigem äh, valdkondi avada, mitte aga blokaade ja tõkkeid peale panna. jah, blokaadid on ka varem, nagu näiteks Sloveenia ja Horvaatia puhul, aga me ei peaks neid vigu kordama. suur tänu! selle raporti eelnõu on minu arust väga hästi äh, üles ehitatud ja väga äh, hästi tasakaalus, ütleb härra Ostrevitšus, nii et äh, kolleegile tunnustavad sõnad. siin on kindlasti väga olulised prioriteedid välja toodud ning kõik need mureküsimused ka, mida me peaksime võib-olla isegi jõustu-, jõustama, aga kindlasti analüüsima. kõigepealt korruptsioon. Serbia on üht koma teist saavutanud, aga seitsmekümne esimesel kohal olles saja kaheksakümne nelja riigi hulgast. korruptsiooni vallas äh, on tegemist siiski äh, veel äh, oluliselt teha vajava tööga tulevikus. institutsionaliseeritud võitlus korruptsiooni vastu ning agentuur, mis sellega peaks tegelema, peaks hakkama toimima niipea kui võimalik jällegi ei tohiks me olla liiga pehmed, kui räägime põhivabadustest ja mis puudutab äh, kõnevabadust, äh, sõnavabadust ja meedia rolli, siis siin ei tohiks me kindlasti mitte pehmendada oma sõnu. kõiki neid vabadusi peab austama äh, Serbia, need on väga olulised selleks, et jõuda edusammudeni Euroopa tasandil üldisemalt. ja üldiselt olen ma päri ka nende kolleegidega, kes on muret väljendanud, mis saab edasi ühtse välis- ja julgeolekupoliitika osas Äh, flirt Venemaaga toob äh, väga imelikke äh, lahendusi ja võimalusi tulevikuks ja ma tahaksin, et Serbia pööraks rohkem tähelepanu nendele asjadele. progress kui selline nõuab Euroopa Liidu valvsat silma ja seetõttu on vaja seda rakendada kindlasti ka Serbia puhul. suur tänu, järgmine kõneleja, palun suur tänu, ütleb proua Suitsa. kõigepealt tahaksime tänada härra McAllisteri väga ärksa äh, tooni eest, mida ta on kasutanud siin. Serbia on äh, läinud väga hästi edasi, neli peatükki on avatud läbirääkimisteks, nagu me teame. Neid peatükke on vaja näha kindlasti Serbia poliitika üleminekuna äh, Euroopa Liidu suunal. rääkides siin õigusriigist, inimõigusest, demokraatiast ja regionaalsest koostööst, siis nendest peatükkidest, siis igas vallas on näha edusamme, aga ka puudujääke. ja minu arust sõltub läbirääkimiste dünaamika eelkõige äh, sellest, mis saab edasi õigusriigi põhimõtte peatükis. aga ka Kosovoga suhete normaliseerimise vallas, kus me ootame Serbia poolelt paremat tööd. Serbia peab täitma kõik lubadused, mille nad on andnud. ja nad peavad toetama ka sõltumatute institutsioonide tööd. samuti on vaja harmoneerida välispoliitikat äh, Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtetega. täna on üheksas jaanuar ja Srpska Vabariik äh, tähistab äh, seda tähtpäeva, mis Bosnia-Hertsegoviina põhiseaduskohtu poolt ära keelati ning president ka on Serbia Vabariigis külaskäigul, mis tähendab seda, et kogu Euroopa Liidu poolne tegevus äh, taastasakaalustatakse Vene Föderatsiooni tegevuse näol, kindlasti e, ei tohi e, ohustada need e, tegevused Euroopa Liitu ja härra Toodigi väljaütlemised on olnud mõnes mõttes kummastavad, aga ma loodan, et edusamme saavutatakse. Horvaatia kohta me oleme juba öelnud, et peame silmas pidama kahepoolseid suhteid ja peame ütlema, et ilma mineviku varjudest üle saamata ei ole võimalik äh, minna edasi tulevikus. ja meil on vaja kahepoolsed äh, avatud küsimused äh, ära lahendada. suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksime tunnustada raportööri suurepärase töö eest, nii nagu ta seda ikka alati teeb. ma arvan, et kõik valdkonnad, mis on tähtsad, on siin kaetud ja ära öeldud, nii et hästi tasakaalus tekst annab hea raamistiku ka meie kojas tulevase töö jaoks. tahaksin äh, veel mainida eraldi ära selle, et siin on äh, juba rahvusvahemuste kohta öeldud äh, üht-teist eelnõus. minu arust on see väga oluline signaal ja väga hea algus kolleegidele ähm, tööd teha, kes sellest teemast huvituvad. tahaksin ka Serbia valitsuse prioriteete kiita majandusreformide vallas, need juba annavad tulemusi, aga üleüldine makromajandusliku äh, pildi kõrval tahaksin ma näha rõhku just ettevõtjatele ja VKE-dele, nii et minu muudatusettepanekud ka sellele keskenduvad. ja ootan härra McAllisteriga koostööd selles osas. ja lõpetuseks veel üks üldine märkus esimees Brock ütles, et Serbia on Lääne-Balkani riikide hulgas võtmeriigiks ma arvan, et Serbia tee Euroopa Liidu mm, suunas on samuti oluline ning hea läbirääkimiste hoog samuti. Slovakki eesistuja andis eh, omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et eh, läbirääkimised kulgeksid heas tempos. ja ma usun, et Malta ja Eesti eh, hoiavad samasugust rütmi ning Euroopa Parlament peaks aitama kaasa ka sellele, et eh, käesoleva aasta eesistujate eh, poliitilises päevakorras oleks liitumine väga eh, või laienemine väga oluline. suur tänu, head kolleegid. austatud kolleegid, raportöör McAllister on väga hästi kursis Serbia olukorraga ning ta on väga palju panustanud ka sellele, et Serbia jõuaks Euroopa Liidu teel kiiremini edasi ja sellepärast tahaksin ma tal paluda, et ta räägiks CRP õigusandlusest, mis puudutab äh, sõjakuritegude menetlemist äh, riigi institutsiooni poolt. ma olen tõstatanud selle küsimuse mitmel äh, juhul ja Haagi tribunalis on see tõstatatud, see on Horvaatia veteranidele väga ohtlik samm ja nagu me näeme, on see ka ohuks mitmete teiste riikide puhul, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, näiteks Kosovo, sellepärast et just selle seaduse alusel äh, härra Hadini vahistati Prantsusmaal, nii et selle äh, seaduse artiklid kaks ja kolm tuleks tegelikult kehtetuks tunnistada. mulle valmistab muret ka see, vähemuste õigustest ei ole kinni peetud äh, väga hästi, eriti just haridusvaldkonnas. viitan siin just äh, äh, Horvaatia rahvusvähemusele Serbias. peaprokurör Haigi, Haagi tribunalis ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu president on öelnud, et Serbia ei tee koostööd tribunaliga äh, ning see näitab, kuidas äh, poliitmaastikul on äärmuslus äh, pead tõstnud äh, Serbias. ka Vene Föderatsiooni mõju Serbias on väga tugev, tugevini tun-, tuntav ning kui Serbia ei distantseeri end Venemaast, ei saa ta Euroopa Liidu liikmesriigiks ning ka sõjalised õppused piiridel mõistame hukka suur tänu, äh, esimees, et andsite mulle sõna, ütleb härra Vogovitš. olen Serbia delegatsiooni liige ja sellepärast võtan ka siin sõna. tahaksin tunnustada raportööri. eelmisel aastal käisin mitmel visiidil Serbiasse, saan aru sellest kontekstist ja probleemidest ja ma vaatan ka, et äh, raportöör on sellesse raportisse väga palju äh, pannud olulisi asju sisse, ta on mõistnud hukka neid asju, mida on vaja hukka mõistma ja on kritiseerinud olulisi äh, küsimusi, mis kritiseerimist vajavad. aga veel selle raporti kohta äh, tahaksin ma rõhutada, et ma olen Serbia majandusolukorda sõitnud, asi on paranenud äh, eelmise aastaga võrreldes, aga ma arvan, et me peaksime olema realistlikud, kui me vaatame äh, demograafilist olukorda. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta uuringute andmed näitavad et kuuskümmend viis sündi ja tuhat viissada surma leidis aset riigis, ütleb kõneleja. ja ma arvan, et see kõik näitab, et äh, ka oluline ajude äravool on toimunud riigis. meil on vaja ka riigieelarve stabiilsuse osas tööd teha. ma arvan, et äh, Euroopa Liit äh, peab aitama oluliselt Serbiat, et neid tendentse tagasi pöörata ning võimaldada Serbiat rahumeelselt arendada meil on vaja vaadata ka Serbia rolli regioonis, tegemist on olulise stabiliseerijaga. Venemaad on mitu korda mainitud siin ja nende mõju regioonis. Euroopa Liidus on vaja aga selget visiooni, kuidas meie rolli suurendada ja liitumine peaks olema võimalikult kasumlik ka Serbia kodanikule mõned liikmesriigid on nüüd otsustanud äh, Euroopa Liidust väljuda ja sellepärast äh, on ka äh, initsiatiiv liituda Balkani riikides olnud väiksem. edasi annaksin kolleeg Kalaperale sõna, kes on laienemise peadirektoraadist. suur tänu. austatud parlamendiliikmed, austatud härra McAllister, tahaksin tunnustada raportööri selle raporti eelnõu eest Euroopa Komisjon on nõus äh, üleüldise hinnanguga ja tunnustab selle eelnõu teksti, meie arust on see tasakaalus tekst. Äh, koostöös teiega, härra raportöör, äh, on meil hea meel näha häid edusamme, mis Serbia on teinud, eriti kui me mõtleme strateegiliste eesmärkide täitmisele Euroopa Liidu liitumise teel näiteks Kosovoga suhete normaliseerumine, majandusalased reformid ja heanaaberlikud suhted samuti meeldib komisjonile Serbia jõupingutus, mis puudutab äh, rändekriisiga toimetulekut. ja me jätkame olulist äh, rahalist tuge Serbiale vastavalt muidugi vajadustele. mis puudutab Euroopa Liiduga liitumist, siis äh, oleme mm, läbirääkimistega väga heas kohas kuus peatükki on äh, avatud ja üks äh, äh, suletult praeguses seisus ja meie oluline eesmärk on see, et Serbia jätkaks reformide teel, eriti just kohtusüsteemi reformi vallas, korruptsioonivastases võitluses, väljendusvabaduses, inimõiguste vallas ning kõige enam haavatavate ühiskonnagruppide toetamisel, haldusreformi osas ning reformide toetamisel majandusvallas. vaja on ka edusamme Serbia ja Kosovo vaheliste suhete normaliseerumise teel. me ootame, et Serbia äh, jõuab ka äh, Euroopa Liidu agiile lähemale, eriti mis puudutab välispoliitika prioriteete ning äh, rändepoliitikat me arvame, et edusammud nendes äh, valdkondades äh, võimaldavad seda, et liikmesriigid on valmis läbirääkimiste äh, peatükk edaspidigi avama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul. komisjon on selleks juba valmis ja tahame toetada edasi Serbiat nii tehnilise abi kui ka rahalise abiga, selleks et liituda Euroopa Liiduga. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna härra McAllister debati lõpuks austatud härra esimees, daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada nende huvitavate sõnavõttude eest, mitte ainult variraportööride poolt, vaid ka teiste huvitatud kolleegide poolt. ja loodan, et siis arutelud on viljakad ja huvitavad. meil on nüüd veel aega, kaheksateistkümnenda jaanuarini keskpäevaks tuleb esitada muudatusettepanekud ja ma eeldan, et me jõuame mõistliku äh, tasakaalustatud teise lugemise lahenduseni, nii et märtsis siis nii, nagu ette on nähtud, Strasbourgis asjad lõpule jõuavad. arutelud näitavad seda täna, et me oleme nõus, et Serbia on õigel teel Euroopa suunas. väga palju on veel teha sellel teel, aga üheskoos, kui nad parteijooned ületavad, on võimalik see töö kindlasti. me, mina pean Serbiat suurepäraseks riigiks Euroopa kultuuris kultuuririigiks eh, ja kui eh, Serbia mingil hetkel kuulub Euroopa Liitu, on sellest Euroopa Liit kindlasti rikkam. suur tänu teile, härra raportöör. Te ise juba nüüd ka ütlesite juba ära selle, et kaheksateistkümnes jaanuar on eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga kordan siis seda, see on keskpäeval ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number seitse, komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eduaarne Kosovo kohta ja proua Ulrike Lunatšek on raportöör. Äh, nagu oli Serbia puhulgi, tegi avalduse volinik Haan üheksandal novembril ka Ser-, äh, Kosovo kohta ja mm, pärast seda, kui me võtsime eelmine aastal vastu oma raporti, on stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkulepe Kosovoga jõustunud ja see on väga oluline areng. kuid komisjon tegi ettepaneku viisa liberaliseerimiseks Kosovo jaoks, kuid mõned olulised kriteeriumid on veel täitmata. proua äh, Lunatšek saab nüüd äh, sõna. suur tänu ja teeksin seda inglise keeles, ütleb proua Lunatšek ma alustaksin samuti positiivsetest arengutest äh, Kosovoga eelmisel aastal, mis on ka sees minu raportis. kõigepealt stabiliseerimis- ja assotsiatsiooni kokkulepe Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, see jõustus esimesel aprillil ja on esimene lepinguline suhe Euroopa Liidu ja Euroopa uuema, uusima riigi vahel. ma käisin koos Haan, volinik Haaniga Pristinas novembris ja olime Euroopa reformikava käivitamise juures ja see on siis kava, mis peaks viima assotsiatsiooni kokkuleppes leiduva rakendamisele. ma olen Kosovo ametivõimudele öelnud, seda ma ütlen siin, nad peavad poliitilist äh, tahet ja veendumust üles näitama selleks, et see raamistik täita. see stabiliseerimisassotsiatsiooni kokkulepe SAA on väga oluline Kosovo rahva jaoks, eriti nende majandusliku olukorra parandamiseks, töötingimused ja nii edasi töökohtade loomine, see on kõik väga tähtis selleks, et inimene tunneks ennast oma riigiga ühtsena, et nad jääksid Kosovosse ja ehitaksid selle noorima riigi üles. teine oluline samm oli raamkokkuleppe allakirjutamine Kosovo osaluse kohta Euroopa programmides ja lõpetuseks siis kokkulepe dialoogi osas, mis puudutab siis eh, telefoni eh, sissehelistamiskoodi juurutamist Kosovole eraldi ja nüüd on siis võimalik Kosovosse heli, helistades valida Kosovo kood, mitte kasutada siis, ei tule enam Sloveenia või teiste naaberriikide koodi. ja väga oluline samm siis äh, komisjoni võimalik roheline tuli äh, viisavabastuse osas, kaks olulist äh, märki tuleb veel täita. Kosovo on ainus riik kuuest koos, kuuest Balkani riigist, kelle kodanikel ei ole õigus kolmeks kuuks vabalt reisida Euroopa Liitu, see tõesti on väga tõsine probleem Kosovo kodanike jaoks. mul oli hea meel, et kodanik, et komisjon seda rohelist tuld näitas, aga nüüd on mängus nii, et pall on äh, Kosovo väljaku poolele. assamblee peab veel ratifitseerima kavad, selles osas on olnud palju vasturääkivusi, kuid ma olen mõlemale poolele, nii valitsusjõududele kui ka opositsioonile öelnud, et tuleb anda endast kõik, et selle asi ära tehakse, sest äh, valitsus on oma allkirja andnud. Euroopa Liidus on väga palju tõsiseid teemasid, kui Kosovo tahab seda rohelist äh, tuld, mis on tingimuslikult antud, peaksid nad tegutsema praegu. sama puudutab organiseeritud kuritegevust ja korruptsioonivastast võitlust ja kõrgetasemeliste isikute kohtuette toomist. siin ka tuleb üles näidata ta-, head äh, Äh, taha ja, ja, ja poliitilist tahet valitsuse poolt, need on need kaks tingimust, mis Kosovo peab täitma ja ma olen selle oma raportis ka väga selgelt välja öelnud. mis äh, aga mulle ei ole meeltmööda, on äh, polariseerumine, mis on aset leidnud ja loodetavasti uuel aastal, kaks tuhat seitseteist, need asjad muutuvad. olid veel mõned positiivsed arengud, näiteks nagu kokkulepe õiguskoostöö osas Serbia ja Kosovo vahel. seda tuleb samuti hakata nüüd rakendama ka nagu ka teisi dialoogi aspekte, me rääkisime juba Serbia raportis sellest. dialoog kui selline on iseenesest väga teretulnud ja ma tahaksin tänada Frederica Mogherinit ja tema meeskonda, et eh, seda teed on mindud ja suur tänu Euroopa Liidu delegatsioonidele ja saatkondadele koha peal, aga rakendama peab seda asja hakkama valitsused ja äh, ametivõimud, sest muidu see jookseb rappa ja veel üks küsimus, inimõigused, naiste õigused, kodune vägivald on väga tõsine teema Kosovos jätkuvalt see ei ole mitte ainult nii, vaid ka teistes äh, selle piirkonna riikides ja Euroopa Liidus ka liikmesriikides, aga ma toon selle eraldi välja siin raportis. nüüd äh, seksuaalvähemuste äh, olukord on paranenud, seadusandlus on nüüd vastu võetud ja, ja Pride me, marss leidis ka aset teist korda juba, aga palju on seal veel teha. riigi, õigusriigi põhimõttes on aga ka, ka veel palju teha nüüd energiastrateegia. Kosovol on vaja sellist energeetikastrateegiat, mis näeb ette fossiilkütustest loobumise, eriti söest sõltuvuse. väga palju võiks kas-, on seal jah, pruunsüsi, mida võiks kasutada, aga see tekitab terviseprobleeme, nii et energiatõhusus, energiaressursside mitmekesistamine, kõik see tuleb võtta strateegiasse nagu äh, ka eelnevatel aastatel, ma kutsun üles ka seekord oma raportis viite liikmesriiki, kes ei ole Kosovo omariiklust tunnustanud, tehke seda. väga paljud nendest teevad Kosovoga kõikidel tasanditel väga tihedat koostööd. on isegi äh, Schengeni riikidesse andnud neile viisasid, nii et nad tunnistavad seega äh, Kosovos välja antud passi, aga ei tunnusta riiki rahvusvahelisel tasandil see oleks Kosovole väga oluline, niimoodi saaksid nad rohkem orga-, äh, kaasa lüüa ka kohalikul tasandil ja rahvusvahelistes organisatsioonides sada kolmteist saja üheksakümne kolmest ÜRO liikmesriigist on tunnustanud Kosovo omariiklust ja lõpetuseks ma tahaksin tänada meie sekretäriaati ja oma meeskonda ja fraktsiooni toetuse eest ja ootan koostööd variraportööridega, kellega varem meil on see koostöö väga ilusti sujunud, nii et olen valmis nüüd ära kuulama teiepoolsed märkused. suur tänu! kõigepealt annaksin sõna siis variraportööri ala Taktusson. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Lunatšeki selle väga professionaalse lähenemise eest ja ilusti tasakaalus oleva raporti eest. see raport äh, hõlmab endas kõiki olulisi küsimusi, äh, mis puudutavad Kosovo ja Euroopa suunas integreerimist, nii et ma ei hakka kordama seda, mis siin raportis on juba kirjas. ja kui lubate, keskenduksin siis selle asemel küsimustele, mis on Rahvaparteile probleemiks selles raporti projektis räägitakse lühidalt riigi majanduslikust ja finantsolukorrast ja kuigi ma olen raportööri äh, ka nõus, et äh, maksusissetulekute suurenemine on rõõmustav, tahaksin rõhutada siiski, et riigi majanduse aluseks ei ole mitte see, et osatakse maksu seada, vaid äh, majanduse aluseks on innovaatilisus ja äh, Äh, ettevõtlus. nüüd lõik, mis puudutab terrorivastast võitlust. siin kasutab raportöör väljendit vägivaldsed ekstremistid. aga tegelikult äh, selle lõigu sisust tuleb välja see, et probleemiks on äärmuslik islam rahvapartei tahab esitada muudatusettepaneku selle kohta mitte sümboolselt, Äh, muudatuse sisseviimiseks, vaid me peame sellest probleemist saama õigesti aru. Äh, ja kui me saame probleemist õigesti aru, siis on lahendusi ka rohkem. üks konkreetne lahendus oleks Euroopa Liidu ja Kosovo vahelises dialoogis see, et ähm, kuidas äh, astuda vastu sellele, et raha voolab sealt välisriikidesse islamiterroristide toetuseks, näiteks nagu Saudi Araabiasse ja Katari. ja lõpetuseks räägiksin nendest äh, üsna ebanormaalsetest suhetest äh, Kosovo ja Serbia vahel. Äh, endise peaministri Haradinai vahistamine tekitab küsimusi, sest et see läheb vastu rahvusvahelises kriminaalkohtus Jugoslaavia küsimuses langetatud kahele süüdimõist-, vabandust, vabastavale otsusele ja mis puudutab nüüd äh, härra Haridnaid ise, siis mulle tundub, et Serbia võiks äh, sellest intsidendist ilmselt kõige rohkem kaotada. enamus meist on nimelt äh, aru saanud, et kõik see ei toimu ju sugugi vaakumis. Metrovitsa teema, siis ühtse kohtusüsteemi haprus, ohud, mis on äh, tehtud äh, Serbia omavalitsuste ühepoolsele assotsieerimisele on ainult äh, üks näide sellest. teiseks, äh, kui Serbia presidendil võetakse võimalus käia Põhja-Kosovos õigeusu kirikus jõulumissal, siis see ka ei ole eriti konstruktiivne nii et äh, härra esimees, Rahvapartei kavatseb esitada oma muudatusettepanekud, oleme väga positiivselt meelestatud tulevaste läbirääkimiste osas ja üritame anda nii äh, konstruktiivse panuse, nagu me tegime seda eelmisel aastal, suur tänu. suur tänu, järgmisena saab äh, härra Pantseri nimel sõna härra Benifei. Äh, suur tänu, äh, ma tahaksin siis meie raportööri härra äh, Äh, Panseri nimel tänada proua Lunatšeki parlamendi raportööri suurepärase tehtud töö eest. see raporti projekt, mis on esitatud, Äh, lähtub äh, Kosovoga seotud peamistest poliitilistest äh, aspektidest, arvestatakse stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkuleppe sõlmimises, see oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal väga oluline samm edasi Serbia integreerimisel Euroopa Liitu. Euroopa reformikava käivitamine järgmisel aastal oli veel üks sellistest positiivsetest sammudest ja need on kindlasti asjad, mis aitavad meil rakendada stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkulepet sotsiaaldemokraadide fraktsioon leiab, et mõned punktid selles äh, äh, raporti eelnõus on väga olulised, poliitilise maastiku polariseerumine, äh, oluline on see, et saaksid paika püsivad kokkulepped, kompromissid, mis hoiaksid riiki Euroopa kursil, kõik need asjad on väga olulised selleks, et Euroopasse nad jõuaksid. aga muret tekitab meile jätkuvalt see, et äh, assamblee tegevus on tegelikult äh, peatatud seoses äh, Montenegro suunalise tegevusega. ja loomulikult saab töö jätkuda alles siis, kui Kosovo täidab kõik tingimused. mõningaid väga kõrgeid ametnikke on juba kohtu ette toodud organiseeritud kuritegevuse vast-, vastase võitluse raames ja see on väga teretulnud aga oluline on see, et Kosovo peaks kinni kokkuleppest, mis dialoogi all on äh, sõlmitud ja et äh, põhiseaduskohtu lahendeid rakendatakse. me näeme seda, et teatud paralleelsed Serbia poolt juhitud struktuurid on jätkuvalt veel paigas ja me pea, oleme selle pärast väga mures. härra Panseri kavatseb esitada muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, Eh, teksti täiendada, keskendutakse kõigepealt korruptsioonivastasele võitlusele ja organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele ja viidatakse sellele, et rohkem peaksid koostööd tegema institutsioonid omavahel, kes korruptsiooni instantsidega, insta-, intsidentidega tegelevad ja teiseks on meil vaja kogukonnaprojekte, mis oleksid tõhusad, selleks, et seljatada väga paljud vägivallajuhtumid ja et panna piir vägivalla õhutamisele sotsiaalmajanduslikud struktuurid ja reformid on väga tähtsad, kolmandaks äh, ja selles punktis on väga tähtis, et pöörataks sellele asjale rohkem poliitilist tähelepanu. Äh, valitsus peaks tegema ära rohkem selleks, et äh, praegust edumaad ära kasutada. noorte puu, tööpuuduse vastu tuleb võidelda, keskenduda vä-, põhilistele probleemidele, parandada haridussektori olukorda, tagada paremad koolitusvõimalused tudengitele. tudengitel peaks olema võimalus lihtsamalt äh, töölt, tööturule siseneda ja üldiselt tuleb siis tööturule keskenduda tööinspektsiooni ja töökohtute süsteem tuleb samuti üles seada, nii et äh, seadusandlus ka selles osas tuleb öö, äh, uuendada ma tahaksin tänada proua Lunatšiki veel korda enda nimel ja härra Pantseri nimel ka ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on järgmiste päevade valmis kompromissideks. suur tänu, sõna saab esimees. ja annab kohe sõna edasi järgmisele kõnelejale. kelleks on härra McAllister? suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tänada Ulrike Lunatšeki selle ilusti tasakaalus ja väga detailse raporti eest olukorra kohta Kosovos ma tahaksin äh, siin mitte ainult Kosovole tunnustust avaldada, vaid ka Serbiale normaliseerumisprotsessi toetamise eest. mõlemad pooled on võtnud endale pühenduse, ühendale, pühenduseks ähm, äh, dialoogi jätkata ja kokkulepetest, mis on dialoogi all sõlmitud, ellu viia. ja selge sõnum tuleks meie meelest välja saata, me peaksime toetama praegu juba saavutatud kokkulepete rakendamist, seda teha heas uhus ja teha seda kiiresti. ja lisaks sellele tahaksin äh, julgustada mõlemaid pooli, Kosovot ja Serbiat, äh, et nad äh, joonistaksid välja uued dialoogivõimalused selleks, et inimeste elu parandada ja järk-järgult normaliseerida suhted omavahel ja ma tahaksin, et välisteenistus viiks läbi hinnangu mõlema poole tegevuse tõhususe kohta kohustuste täitmisel. suur tänu. suur tänu, äh, härra Pitsula. suur tänu, härra esimees, äh, proua Lunatšek, tunnustus avaldus teile selle raporti eest, see on väga objektiivne raport ja annab hea ülevaate Kosovost. ta räägib sellest, mida on saavutatud ja millised võimalused on käest lastud. see kõik on väga tähtis, oluline stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkuleppe rakendamine, reformikava rakendamine ja viisavabastuse ettevalmistamine see viimane punkt on asi, mille osas on tööd veel teha, sest et kaks kriteeriumi on täitmata üks nendest puudutab Montenegroga piiri, aga me teame, millised need tingimused seal praegu on ja ma tõesti loodan, et kõik äh, see laheneb ja Euroopa Parlament äh, saab selle viisavabastusega heaks kiita ja tagada siis Kosovo rahvale võimaluse vabaks liikumiseks. mina olen äh, Kosovoga koostöö parlamentaarse delegatsiooni esimees. ja selles rollis äh, ma ütleksin, et meie delegatsiooni koostöö sujus väga hästi, kõik äh, liikmed olid väga aktiivsed kahel kohtumisel, mis toimusid, kus me võtsime vastu siis äh, meie reeglite kogu ja tahaks rõhutada, et kui oluline on äh, positiivsed, positiivsed arengud Serbiaga. oluline on ka äh, Äh, uue telefoni ähm, valimiskoodi kehtestamine Kosovo jaoks, äh, aga korruptsioonivastane võitlus ja meediavabadus, äh, selles osas praegu arengud ei ole olnud sellised, et lihtsustada Kosovo liikumist Euroopa Liidu suunas stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkulepe, ma tunnistan, esimene samm Euroopa Liidu suunas ja see on väga heaks signaaliks kindlasti ja Euroopa noorim riik siis tänu sellele saab äh, Euroopa Liidu äh, lakkamatu toetuse osaliseks, suur tänu! härra Korvin Mikke, proua Lunatšek äh, rääkis äh, teatud formaalsustest Kosovos, aga mina arvan, et olukord Kosovos tegelikult on hoopis äh, keerulisem, kui härra Luna, proua Lunatšik arvab. räägime siis nendest formaalsetest asjadest. Kosovo ja Krimmi vahel on selline kummalik, kummaline sarnasus tekkinud. Kosovo rahva sõltumatus tegelikult sillutas tee Krimmi äh, sõltumatusele, aga asi on selles, et Krimmist võiks isegi saada iseseisev riik aga Kosovo on äh, täiesti kunstlik riik, seda toetavad ameeriklased ja rahvusvaheline üldsus ainult. Krimmil muidugi oli õigus liituda Vene Föderatsiooniga ja Kosovol ka on õigus liituda Euroopa Liiduga, aga tegelik olukord Kosovos on ohtlik, väga ohtlik ja ma ei ole veendunud, et meil on neid vaja siia Euroopa Liitu, aitäh! suur tänu härra Peterle! suur tänu, Ulrike Lunatšek äh, on äh, väga usaldusväärne raportöör ja ma tahaksin talle tunnustust avaldada ja teda õnnitleda selle hea raporti eest ja mul on hea meel, et äh, ka Kosovo küsimuses on täna siis võimalus ja, ja põhjus äh, rääkida edusammudest. statistika on väga positiivne ja raportis ka kümme korda tunnustatakse edusamme, neli korda väljendatakse muret ja neli korda nõutakse tegutsemist ka see on hästi tasakaalus. ma viitaksin aga polariseerumisele Kosovos, me ei räägi ainult poliitikast, vaid poliitilisest kultuurist laiemalt. ja, ja tegelikult äh, jutt ka sellest, äh, et kas võetakse Euroopa lepitusmõte üldse omaks, see puudutab mitte ainult äh, Kosovot, vaid ka Serbiat sellises polariseerunud olukorras on muidugi Euroopa standarditele üleminek väga raske ja ma loodan, et Kosovo näitab üles edumeelsust selles valdkonnas suur tänu äh,, härra esimees, ütleb äh, proua Fajon. suur tänu ka minu heale sõbrale ja raportöörile proua Lunatšekile, hea meel temaga alati koostööd teha ja ma tervitan tema pühendumist Kosovo aitamisele Euroopa Liidu teel ma tervitan ka, ka neid punkte, millele viitasid kolleegid, kõik need positiivsed asjad, mis on aset leidnud Kosovos, aga kui lubate, keskendun praegu ainult ühele küsimusele, viisavabastusrežiim ma olen nõus raportööriga, et see tõesti on väga tõsine probleem Kosovo elanikele seda viisavabastust ei ole ja mul on väga kahju, et Kosovo osas ei õnnestunud viimastel kuudel selles osas edusamme astuda. jah ähm,, pall on Kosovo väljaku poolel ja ma pean ütlema, et meie omalt poolt tegime küll väga palju, et Kosovo ametivõime aidata viimastel kuudel, nädalatel, selleks, et need kaks lahend-, täitmata kriteeriumit täidetakse, piirikokkuleppe ratifitseerimine Montenegroga ja korruptsioonise vastase võitluse tulemuste parandamine. ma olen äh, täiesti kursis sellega, kui delikaatne see teema on Montenegroga, see piirikokkulepe, aga ma kasutaksin tänast võimalust selleks, et veel kord üles kutsuda Kosovo ametivõime natukene kiirendama seda protsessi. protsess meil praegu Euroopa Parlamendis on see samm edasi astuda ja ma tõesti loodan, et me seda võimalust ka kasutame. nagu ma ütlesin, see on eriti oluline Kosovo rahva noorte jaoks, selleks, et avaneks uks äh, viisavabastusele ja et avaneb äh, Euroopa perspektiiv. härra Kuukan, suur tänu! suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin positiivselt äh, kommenteerida proua Lunatšeki raportit, väga ilusti sõnastatud raport tõesti ja ma hindan seda väga kõrgelt, ma räägin täiesti tõsiselt. eelnevalt eelkõnelejatest, mõnedest eelkõnelejatest arvame, et aasta kaks tuhat seitseteist on see aasta, kui Kosovo jätkab teed Euroopa Liidu integratsiooni suunas Kosovo saavutused on täna siin juba üles reastatud. omalt poolt e Eh, esitaksin eraldi tunnustust sellele, et stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkulepe jõustus. meid eh, teeb murelikuks aga parlamendi eh, tegutsemisvõimalused Kosovos, ma kutsun üles parlamenti oma tavalist tööd jätkata, ega see ei ole palju küsida nüüd piiriküsimus Montenegroga tuleb lahendada selleks, et oleks võimalik viisavabastus otsus, tegelikult see mm, piirikokkulepe on juba ammu Äh, peaks olema ammu paigas ja väga oluline on ka organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine ja sellekohase jälje jätmine, see nõuab suurt poliitilist tahet ja ma loodan, et Kosovo poliitikud suudavad üles näidata liidrina ennast selles valdkonnas. ma olen üles kutsunud Serbia äh, võime varem ja nüüd kutsun üles Kosovo võime omakorda, et Belgradi, Pristina dialoog jätkuks heas usus ja rakendataks kokkulepped, mis on saavutatud. suur tänu! Eh, aitäh, härra Kukan ja nüüd komisjoni esindaja. Thank you very much uh,, dear Mrs Lunatš. aitäh, lugupeetud proua Lunatšek, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu raportöörile selle resolutsiooni ettepaneku eest Kosovo kohta. Euroopa Komisjon jagab teie hinnanguid, ka meile valmistab äh, muret äh, olukord, poliitiline olukord Pristinas ja me oleme veendunud, et selle olukorra lahendamine on suureks väljakutseks järgmisel aastal. väga tähtis on siin piirilepingu sõlmimine Montenegroga ja samamoodi ka teatud kohalike omavalitsustega me kutsume kõiki osapooli üles jätkama konstruktiivset dialoogi ja kutsume üles parlamenti reforme jätkama. niimoodi on meil võimalik Kosovot Euroopa Liidule lähemale tuua ja me peaksime kasutama ka neid võimalusi, mis tulenevad assotsieerimise stabiliseerimislepingu jõustumisest. meil on nüüd tihedama poliitilise dialoogi raamistik paika pandud ja me peaksime seda võimalikult palju ära kasutama. Kosovo valitsus äh, võttis eelmisel aastal ka vastu meetmeid, millega on võimalik stabiliseerimis- ja assotsieerimis- lepingust võimalikult palju ära kasutada ja me tõesti loodame, et komisjon nüüd, vabandust, et Kosovo valitsus ka tõesti toetab nüüd seda tegevuskava. Kosovo jaoks on väga tähtis Montenegroga piirilepingu ratifitseerimine ja samamoodi tuleb jätkata võitlust kurite-, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu ja mm, see kõik oleks ka Kosovo kodanike huvides. samamoodi tuleb alla kirjutada lepingule, millega Kosovo kodanikel on võimalik osaleda Euroopa Liidu programmides ja sellega tihendada suhteid Kosovo ja Euroopa Liidu vahel. me jätkame Kosovole rahastamise erastamise, eraldamisega ja me loodame, et see raha jõuab äh, võimalikult paljude kodanikeni ning just äh, sellepärast äh, jätkame Kosovo toetamist teel Euroopa Liituga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. aitäh, proua raportöör ja proua Suitsa unustasin enne ära, nii et ma annaksin talle veel sõna. kuna ma olen ka Kosovoga suhete Bosnia-Hertsegoviina ühisdelegatsiooni aseesimees, siis eh, tahan sõna saada mul ei ole väga palju lisada, me kõik olime nõus selles osas, mida Kosovo kohta öeldi ja suur tänu proua Lunatšekile väga hea raporti eest ja suur tänu ka selle eest, et ta on nii pühendunud Kosovole. mõningaid positiivseid edusamme on tehtud, alla on kirjutatud stabiliseerimise assotsieerimislepingule, jätkatud on reformidega ning äh, Kosovole anti ka äh, telefonikood äh, ja ma tean, et väga raske on äh, Kosovo ja Montenegro vahel piirilepingu ratifitseerimine, aga see on üks eeltingimusi ning mul on väga hea meel, et te kutsute liikmesriike üles ka jätkuvalt Kosovo sõltumatust tunnistama. nõukogu on äh, Kosovot kutsunud Äh, parlamentaarsesse assambleesse, Euroopa Nõukogu parlamentaarsesse assambleesse vaatlejaliikmeks ja see tegelikult on ka Kosovole tunnustuseks ja võimaluseks olla kaasatud. nagu öeldud, stabiliseerimise assotsieerimislepingule on alla kirjutatud, see on väga tähtis ja ma olen veendunud, et äh, poliitiline maastik äh, peaks olema vähem polari-, polariseeritud ja me peaksime jätkama neid jõupingutusi Kosovo puhul. aitäh ja nüüd proua Lunatšek, aitäh kõikidele kolleegidele äh, nii delegatsioonidest kui ka muidu kolleegidele, kes toetavad Kosovo teed Euroopa Liitu ja suur tänu ka kõigile komisjonist, välisteenistusest ja nõukogust, kes soovivad, et see riik liiguks edasi ja et äh, sellest äh, riigist saaks ka osa Euroopast. ootan juba põnevusega teie muudatusettepanekuid. ja ärge liiga palju neid ka tehke. kui nagu neid on vähem, on lihtsam neid raportisse sisse kirjutada, aga kui teete ettepanekuid, tehke tähtsaid nüüd nali kõrvale, ootan tõesti teie muudatusettepanekuid ja ma olen veendunud, et äh, siin on veel osasid, mida saab parandada, osasid, mida on veel vaja sisse kirjutada. ootan neid muudatusettepanekuid ja ka kohtumisi teiega, et neid läbi arutada. ja ma loodan, et me koostame raporti, mida ka Kosovos peetakse toetavaks, aga samal ajal kriitiliseks, sest sõpruses on vaja ka alati kritiseerida, muidu sõprus ei toimi. aitäh, proua Lunatšek. ma meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksateist jaanuar keskpäeval ja läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde täna me räägime ahveti arvamustest, mis puudutavad Euroopa Komisjoni ja välisteenistuse eelarve täitmise kinnituse andmist aastal kaks tuhat viisteist tahan kohe alguses öelda, et kui me räägime eelarve täitmise kinnitusest väliskomisjonis, siis on tegemist väga kõrvetava küsimusega, me peame kontrollima, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse ja väga tähtis on, et neid vahendeid kasutatakse äh, lihtsalt ja läbipaistvalt. Äh, aitäh raportöörile tasakaaluka lähenemise eest, ta on siin näiteks välja toonud ka välisteenistuse eh, hoonete poliitika, millega me oleme viimastel aastatel tegelenud, tõesti, siin on ka suuri probleeme, kuid on väga hea, et siin on tõesti arvestatud ka raamtingimustega, sellepärast et välisteenistuse töötingimused on hoopis teistsugused kui teistel institutsioonidel, sellepärast et kontorid on saja kolmekümne üheksas erinevas riigis. raportöör meenutab ka seda, et äh, kõrgele esindajale on öeldud, et äh, vahendite kasutamisel tuleks arvestada ka riiklike diplomaatidega ja diplomaatiliste esindustega, et neid võiks ka kasutada oma töö läbiviimiseks. ja me kindlasti kontrollime, kui palju on sellega tegeletud ja nüüd saab sõna härra Liits raportööri nimel uh,. Reading that as you said uh, on behalf of nagu te ütlesite, asendan härra Baltšiitist ja tahaksin arvamuse põhilisi jooni teile tutvustada, mis puudutab siis komisjonile ja täitesaatvate organite eelarve täitmisele kinnituse andmist aastal kaks tuhat viisteist. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veamäär ei ole vähenenud võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist, nii nagu Kontrollikoda seda ennustas ja veamäär on kaks koma kaheksa protsenti. aga sellegipoolest äh, on see veamäär madalam kui teistes rubriikides, äh, hoolimata sellest, et äh, välisteenistus on tegev tihti konfliktipiirkondades ja poliitiliselt keerukas keskkonnas samamoodi toetab kõiki Kontrollikoja järelduste alusel antud soovitusi ja tuleb arvestada ka sellega, et seitsmest antud soovitusest on täielikult ellu viidud viis. Need soovitused tehti siis aastatel kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist Kontrollikoja poolt ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks meetmed ülejäänud soovituste elluviimise lõpuleviimiseks. härra Baltšiitis tegi veel kaks muudatusettepanekut selleks, et ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tsiviilmissioonide äh, olukorda siin täiendada. härra Batšitis tänab äh, kolleeg Predat muudatusettepanekute eest lõigetele kolm ja uutele lõigetele kuus A ja kuus B, mis täiendavad seda arvamust. aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna härra McAllister. Of jah, härra Preda nimel, kellel ei ole võimalik kohal olla, loen ette järgmise avalduse. kõigepealt vabandan, et mul ei olnud võimalik tänasele koosolekule tulla selleks, et rääkida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnituse andmisest. teiseks suur tänu raportöörile laiapõhjalise raporti eelnõu eest ja Rahvapartei variraportöörina tegin ainult väga vähe muudatusettepanekuid. mis puudutab Euroopa Komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve tehnilise kinnituse aruannet, siis on väga tähtis mainida Kontrollikoja eriaruannet, mis puudutab liitumiseelse abi andmist, mis, millega tuleks Lääne-Balkani riikide administratiivset võimekust suurendada. sellepärast muudatusettepanek kaheksateist ongi selline, kus ma ütlen, et me toetame neid soovitusi, mida Kontrollikoda on teinud ja me loodame, et neid rakendatakse. väga tähtis on, et seda tehakse vastutustundlikult. muudatusettepanek kakskümmend, kus räägitakse Euroopa Liidu abi andmisest Moldovale ja Ukrainale ja tehakse komisjonile ettepanek võimalikult palju ära kasutada ka äh, erinevaid võimendusvõimalusi ja tuleb jälgida seda, mis nendes riikides toimub Need on nüüd kaks muudatusettepanekut, äh, mis on tehtud siis minu raporti poolt ja ma loodan, et äh, väliskomisjon toetab seda, mis puudutab välisteenistust, siis ma tegin ainult kaks äh, väikest muudatusettepanekut. Äh, mõlema puhul oli tähtis, et Euroopa Liidu delegatsioonidel on vaja suurt toetust selleks, et äh, liit oleks võimalikult hästi esindatud, peale selle tuleb ka Euroopa Liidu delegatsioonide töötajatele koolitusvõimalusi tagata ja samamoodi ka muudatusettepanek kolmteist, kus räägitakse hoonete haldamisest ja loodan, et neid muudatusettepanekuid arutatakse variraportööridega, et nad leiavad ka teie arvamuse projekti. aitäh, härra McAllister ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale ja komisjoni esindaja Roman McCuster siis palun. Thank you very much uh.... aitäh. punkt viis arvamuse eelnõus tahaksime toonitada seda, et ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonid ja see, kas need on ka finantsmääruse artikli kuue, kuuskümmend nõuetega vastavad. selle hindamine nõuab aega, sest tegemist on väga kompleksse olukorraga, kus neid operatsioone läbi viiakse praegusel hetkel meil on neli operatsiooni, mis on kooskõlas artikliga kuuskümmend ja see puudustab ka tegelikult väga suurt osa ühise julgeoleku kaitsepoliitika öö, operatsioone Palestiinas, Gruusias öö, ja nii edasi. siis on veel kaks öö, operatsiooni, millest üks on Nigeerias, mille puhul tuleb siis öö, kontrollida, kas nad vastavad öö, nõuetele Ibram rahva, Ukraina ja Mali on need operatsioonid, mida kas kohe alustatakse või mida on alustatud ja mis puudutab äh, Liibüa operatsiooni, siis seda ei ole võimalik alustada julgeolekuolukorra pärast koha peal. ja sellepärast ei ole võimalik ka hinnata selle operatsiooni kulusid nii et see oleks minu poolt kõik ja toonitaksin veel kord, et töö ikka veel käib ja me teame, et peame Kontrollikoja soovitustega arvestama ja neid kontrollima. aitäh, järgmisena Enrique Garcia, palun. aitäh, aitäh, väliskomisjoni liikmed, meil on väga hea meel, et raportöör on koostanud väga tasakaalus arvamuse projektid me oleme nõus sellega, kuidas on seal avaldused välja toodud. tõesti, veamäär on üle kahe protsendi, aga me saame aru, kui raskes olukorras me töötame ja sellepärast tegelikult veamäär on madalam kui teistes poliitikavaldkondades veamäär on ikkagi üle kahe koma kahe, üle kahe protsendi, aga sellegipoolest me leiame, et me liigume õiges suunas. mis puudutab Defco peadirektoraati, siis äh, juba neljandat aastat järjest on äh, meie peadirektoraadis veamäär vähenenud, praegusel hetkel on ta kaks koma kaks protsenti. nii et me loodame, et me liigume õiges suunas. me oleme väga rahul ka kontrollikoja rahuldava hinnanguga eelnevate aastate kohta. Te teate, et kontrollikoja soovitused on väga kasulikud meie süsteemi toetamiseks ja sellepärast me oleme ka nende soovitustega olnud nõus. ja meil on väga hea meel, et Kontrollikoda on positiivselt hinnanud juba tehtud tööd soovituste rakendamisel siiamaani ja kui suuremat osa soovitustest peetakse siis äh, täielikult äh, või siis peaaegu äh, täidetuks. mis puudutab toetuse saajaid, siis me teame, et tegemist on veel problemaatilise küsimusega. me teeme Kontrollikojaga koostööd selleks, et probleeme lahendada ja me oleme juba esimesi meetmeid vastu võtnud. me praegusel hetkel mitte ainult äh, kulude tõestamiseks, vaid ka auditiks äh, tööt-, vaatame üle erinevaid äh, samme selleks, et me saaksime kõiki vahendeid kasutada ka tulevast, ka nende aastate jaoks, millest me siin räägime, edasi ma annaksin sõna oma kolleegile. aitäh, Kristof Kuninos äh, laienemise peadirektoraadist. aitäh! meil on väga hea meel, et te andsite meile võimaluse selgitada praegust olukorda, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veamäära. kõigepealt äh, tahaksin toonitada, et see küsimus puudutab ainult ühte spetsiifilist haldamist, see puudutab toetuse saajaid teatud äh, finantsabi saamisel, milleks on liitumiseelne abi, mis on siis laienemise peadirektoraadi hallata kontrollikoda on öelnud, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevusaruandes on nõrkusi selles äh, süsteemis. ja see on endaga kaasa toonud siis ka veamäära selleks, et äh, seda probleemi lahendada, laienemise peadirektoraat äh, vaatas seda, mida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandes välja toodi. nüüd äh, peadirektor on täielikult arvestanud kontrollikoja soovitustega, veamäära paikapanekul, liitumiseelse abi andmisel ja toetuse saajate puhul me oleme parandanud oma menetlusi ja me oleme välja töötanud ka tegevuskava. ja millised on need meetmed siis, mis me oleme vastu võtnud? kõigepealt praegune leping, mis puudutab äh, naabruse meedet ja liitumiselset abi, mida nii otseselt kui ka kaudselt äh, hallatakse. ja see on nüüd pandud äh, IPA INBC kahte ja see, mis puudutab Horvaatiat, Türgit ja äh, Jugoslaavia endist vabariiki Makedooniat siin on äh, samamoodi koostatud erinevad auditid nende riikide kohta ja peale selle oleme me välisauditi tellinud äh, Türgi ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia kohta selleks, et hoolitseda selle eest, et nende veamäära arvestus oleks usaldusväärne meenutaksin teile, et volinik Haani kuulamisel Euroopa Parlamendis kaheksandal novembril eelmisel aastal kontrollikoja liige ütles, et kontrollikoda on rahul laienemise peadirektoraadi meetmetega ja me eeldame, et need meetmed, millega me ka jätkame, tegelikult usaldusväärsust suurendavad ja sellega liitumiseelse abi andmise puhul veamäär väheneb ja ähm, et me arvestame ka täielikult kontrollikoja kriitikaga. aitäh! ja nüüd äh, lõpetuseks saab sõna veel kord äh, välisteenistuse esindaja. aitäh, härra esimees! aitäh parlamendiliikmetele selle kohtumise korraldamise eest ja sellest, et andsite meile võimaluse kommenteerida. välisteenistuse jaoks on eelarve täitmise kinnitamise menetlus tõesti väga tähtis. väga tähelepanelikult loeme neid arvamusi ka, mis koostatakse, eriti Välisasjade Komisjoni oma. me leiame, et tegemist on meie jaoks, meie institutsiooni jaoks suurepärase võimalusega äh, hindamaks olukorda ja aru saada seda, kus tuleb teha parandusi. väga tähtis on kinni pidada heast äh, haldustavast äh, ja mul on väga hea meel veel kord öelda, et välisteenistuse veamäär on madal, see on alla kahe protsendi ja meie institutsiooni jaoks on see väga tähtis saavutus ja me üritame sama saavutada ka järgnevatel aastatel. kontrollikoda on välja toonud kaks soovitust. kõigepealt eh, kohalikud delegatsioonid see on väga tähtis ja samal ajal raske küsimus delegatsioonide jaoks. meil on vahel kolmsada inimest, kes kandideerivad ja me peame tõesti neid menetlusi kohandama ja samal ajal siiski säilitama tasakaalu nendes menetlustes. ja mis puudutab hankeid, hangete menetlusi, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnituse puhul Kontrollikoda tõi, äh, kontrollis viiteist menetlust, mida me olime alustanud ja leiti, et need menetlused äh, olid väga head, saja kolmekümne, nende hangete puhul, kus väärtus oli sada kolmkümmend viis tuhat või rohkem, nendega probleeme polnud ja sellepärast Kontrollikoda äh, keskendus just äh, äh, väiksema summadega hangetele ja järgnevatel aastatel üritame lahendada probleeme nendega ja tõesti, me peame siin detsentraliseerima saja kolmekümne üheksa detsentraliseeritud saja kolmekümne üheksa delegatsiooni tööd koordineerima ja me üritame järgnevatel aastatel seda tööd parandada ja võtame kontrollikoja soovitusi tõsiselt. nagu esimees mainis, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve koostamisel me arvestasime sellega ja oleme öelnud, et peame siin personaliprobleemid lahendama mitte ainult äh, riikidepõhine esindatus ei valmista siin probleeme, meil on siin tasakaalunihkeid. peame hoolitsema selle eest, et äh, riigid oleksid esindatud vastavalt Euroopa välisteenistuse äh, alustami-, äh, asutamisaktile, aga seal on praegu probleeme just delegatsioonijuhtide esindatusega on riike, kust on rohkem esindajaid, teisi, kust on vähem, kui vaadata, aga kesktasandi, äh, kesktasandi, keskset haldustasandit, siis seal või on olukord aga tihti hoopis vastupidine. nii et me peame ka rotatsiooni ja liikuvusega tegelema samal ajal aga arvestama ka seda, et välja valituks osutuvad siis need, kellel on ka kõige rohkem teeneid. välisteenistusel oli suur pro-, oli suuri probleeme, nagu ma ütlesin, alguses me olime väga väike institutsioon, me oleme kasvanud suuremaks ja me peame tegutsema üha rohkemate probleemidega ja nagu ka teiste institutsioonide puhul, äh, ressursse on meil üha vähem, samal ajal keskkond, kus me töötame, on väga keeruline. see on meie üks suuremaid probleeme, et kuidas tagada äh, turvalisus äh, delegatsioonides ja sellepärast ma kasutaksingi võimalust ja tänaksin parlamenti toetuse eest, mida me oleme saanud ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve jaoks, kus siis julgeoleku töötajad liikmete arvu suurendati delegatsioonide jaoks. ja kes teab, võib-olla tulevikus tuleb meil siiski veel kord teie juurde pöörduda samade äh, probleemidega ja suur tänu siis ka sellele komisjonile toetuse eest. aitäh! meenutaksin teile, et hääletus toimub kolmekümne esimesel jaanuaril. sellega on tänane koosolek lõppenud ja kahekümne neljandal jaanuaril toimub järgmine. ilusat õhtut teile!